Buon pomeriggio, credo che possiamo cominciare, anche se siamo un po'... In... tervitan teid kõiki. me peaksime alustama ka siis, kui meid nii vähe kohal on. me alustame väga olulise teemaga, see on tänasel päeval väga oluline. meil on äh, Roberta Viola kes on selle teemaga põhjalikumalt tegelenud ja mul on väga hea meel, et me saame täna sellest platvormist põhjalikumalt rääkida. sest oleme töötanud aktiivselt selle kallal koos mitme meie komisjoni liikmega. see on väga oluline teema, sest Äh, kohalike omavalitsuste, piirkondlike omavalitsustes, äratab see erakordselt suurt huvi, on olnud mitmeid päringuid, kuidas me edasi saaksime minna. enne eilset presentatsiooni saatis programmi juba väga suur edu ja toetus. mul on väga hea meel, et see programm nüüd käivitub ja loomulikult tahame me panustada ka omalt poolt selle programmi käivitamisse. tänan kolleeg Violat ja tema kaastöötajaid selle eest, et me nüüd saame seda kõike arutada. suur tänu, proua esimees, lugupeetud parlamendiliikmed, daamid ja härrad, minal ja minu kolleegidel on hea meel siin viibida selleks, et rääkida reaalsusest, seni oleme rääkinud äh, selle olulise programmi käivitamisest ja nüüd on äh, see valmis. juba algatuseks ütleksin midagi, mis meile väga muljet avaldas, me käivitasime platvormi eile, esimesel päeval oli meil tuhat kakssada omavalitsust juba registreeritud ja täna minu üllatuseks küsisin enne siia saabumist neli tuhat kakssada omavalitsust ja kui arvesse võtta, et Euroopas on kaheksakümmend kaheksa tuhat omavalitsust, siis viis protsenti kõikidest omavalitsustest Euroopas on juba kahekümne nelja tunniga registreerinud ennast. see on reaktsioon nende osas, kes arvasid, et et parlament on seda komis- ja et oli neid, kes ei toetanud meid ja oli hääli, kes ütlesid, et seda ei ole vaja, see ei saa olla edukas, inimesed ei huvitu sellest. neli tuhat kakssada omavalitsust kahekümne neljaga, sada tuhat wifi pakkujat registreeritud, see on ja esiteks tahaksin tänada Euroopa Parlamenti, ITRE komisjoni raportööri kogu tehtud töö eest ja jah, kulus veidi aega selleks, et see portaal paika saada ja kõik töö ette valmistada. see oli esimene kord, komisjon korraldas esimest korda midagi sellist, me ei ole kunagi midagi sellist korraldanud, kus me andsime kohalikele omavalitsustele eh, vautšereid, meie süsteem, meie IT-süsteemid eh, vajasid eh, sellega kohandamist plaanis oli alustada novembris, kui CEF-i äh, äh, äh, muudatus registreeriti ja novembrist alates iga päev on minu meeskond ja kolleegid väga tihedat tööd teinud ja IT-osakonnast ja eelarveosakonnast selleks, et seda käivitada ja loomulikult amet, kes selle eest vastutab. nüüd oleme me valmis lisaks sellele sooviksin ma ka öelda, et süsteem kasvab, e, teenuseid lisatakse ja funktsionaalsusi täiendatakse ja kui on käivitatud, e, e, likvideeritud e barjäärid, siis on meil võimalik jah, loomulikult ka praegu on võimalik seda teha selle kahe, saja kahekümne tuhande, saja kahekümne miljoniga mis on ette nähtud selles raamistikus, aga me arvame, et järgmises raamistikus, kuidas me saaksime laiendada ja kasutada äh, ka teiepoolset sisendit ja ka omavalitsuste teavet. meil on väike video, mida me sooviksime äh, näidata, kui see võimalik on. niisiis, video tihtipeale näitab enamat kui mitmed sõnad ja lõpetuseks äh, omalt poolt, äh, et kui vaadata, mis praegu toimub, siis see Wi-Fi äh, võrgustik on kodanikele hea, nad ei pea oma andmeid kasutama ega maksma selle eest, see on tasuta ja see on äh, ametivõimude poolt äh, pakutud ja nüüd, mis puudutab tagasisidet, äh, nagu öeldud, siis äh, kohalikud omavalitsused on üles näidanud suurt entusiasmi ja väga hea oleks ka riiklikke ähm, algatusi sellega siduda, me oleme seda alustanud ähm, Portugali ja Itaalia ametivõimude ja ka teistega, näiteks Saksamaal ja mujal Euroopas on üles näidatud huvi struktureeritud dialoogiks. me loodame, et selle saja kahekümne miljoniga on meil tõesti võimalik luua ühendatud äh, kogukond, mis kodanike õigusi austab. ma ei tea, proua esimees, kas te tahate kuulda ka paar sõna rakendamise kohta minu kolleegi poolt äh, ja siis oleme valmis küsimustele vastama, väga hea. härra Veilan, kes Wi-Fi eest vastutab, saab nüüd sõna. aitäh, lugupeetud äh, proua esimees, daamid ja härrad, mul ei ole väga palju lisada, mida me kuulsime ja mida me ekraanil nägime, sest põhiküsimus, mille me oleme keskendunud seoses rakendamisega viimasel, viimastel kuudel, puudutab äh, kogemuse niivõrd sujuvaks muutmine, nagu ka seal video osas oli, kus meil on palju naeratavaid linnapeasid äh, ja kohalike omavalitsuste juhte. ning see jada, mis käivitus eile koos eelregistreerimisega, mis tõi endaga kaasa lihtsa rakenduse ettevalmistamine, mida on võimalik edastada nii, nagu video näitas, viieteistkümnendal mail, on üks nendest äh, millele on pühendatud olulisel määral IT ja intellektuaalseid ähm, varasid, jah, meil on ka mõned äh, kasvuraskused vaja ületada, aga üldiselt süsteem toimib äh, tõhusalt. ja me soovime äh, tagada midagi, mis oli parlamendi jaoks just väga oluline, et et kuna me lähtume taotlemise järjekorrast teenindamisel, siis äh, tegemist peaks olema laialdase geograafilise levikuga vautšerite jagamistel ja seda korraldame me läbi selle, et eelkõige tagame me miinimumarvu vautšereid liikmesriikide kohta, viisteist, ja teiseks maksimum et ükski liikmesriik praeguses voorus ei saaks rohkem kui kaheksa protsenti vautšeritest, seda võib loomulikult läbi vaadata lähtuvalt äh, olukorrast, aga plaanis on tagada see, et ei oleks mingit liigset äh, kasusaamist mingi äh, konkreetse liikmesriigi poolt ja me jõuame selleni, mis videos oli, ehk siis see, et meil oleks üks wifi võrk kogu Euroopale ning äh, selle krooniks on see, kui meil on täielikult äh, tagatud rändlus selles võrgustikus ja ka partnervõrgustikega, nii nagu mainitud, mis on ähm, käsitlemisel, see on keerulisem IT-arendusülesanne, aga meie huvi on sellele suunatud ja see on midagi, mida me plaanime rakendada järgmise aasta jooksul, alates sellest, kui võrgustik äh, käivitub ja esimene voor vautšereid äh, jõuavad ähm, seadistamiseni ja kogemusteni siis koha peal. meie eelarve võimaldab kuus kuni kaheksa tuhat omavalitsust teenindada me juba teame, et kahekümne nelja tunniga enam kui pool sellest eelarvest võiks olla juba nii-öelda paigas, lähtudes loomulikult geograafilisest kriteeriumist. me oleme rahul olukorraga, aga ootame ka eh, seda, mida parlament hääletas ja soovis läbirääkimistel sellel teemal, aitäh! aitäh! meil on väga hea meel, et see algatus on nii edukas. nüüd annaksin sõna selleteemalise äh, raporti autorile, palun. suur tänu ja tere pärastlõunat kõigile eile pidi olema see päev, ähm, mis oleks nagu punaselt märgitud kalendris, eriti raportööride jaoks väga tähtis päev, aga mul on sellised segased tunded, ma räägin, mis lõppude lõpuks minu, minus segaseid tundeid tekitas. me teame kõik, kui tähtis see algatus on poliitiliselt, see on sümboolne algatus neli tuhat kakssada inimest ühines projektiga esimesel päeval. ega see tegelikult ei tohiks eh, meis kahtlusi tekitada meil on meil 5G siin, eh, ühendus siin parlamendis näiteks ja meil on väga kiire võrk ja aitäh, aitäh ka kõikidele raportööridele, kes ülikiirelt töötasid ja aitasid sellele raportil valmida ja muidugi suur tänu Jerzy Buzekile, kes on meie komisjoni esimees ja äh, kolmepoolsete kohtumiste käigus äh, tuldi välja väga leidlike lahendustega ja mm, tegelikult pakuti lahendusi probleemidele, mille puhul algusel arvati, et need on lahendamatud. kõik see tekitas tohutuid ootusi, ootusi kodanike seas ja liikmesriikides. kuidas siis nii? meie nimelt lubasime, et meie pakume internetiühendust praktilist, lihtsat, kiiret äh, ühendust vautšeritega. ja nüüd ma ei mõista, mikspärast siis veel kaheksateist kuud läheb aega selleks, et äh, süsteem üles ehitada. viisteist tuhat eurot on olemas. ma ei mõista seda et äh, hinnad on ju tegelikult alla läinud kahekümnelt tuhandelt viieteistkümnele tuhandele. ja me võimaldasime ühe autentimise süsteemi kaudu ühenduse saada, internetiühenduse ja kõik te ju nägite seda suurepärast videot, aga asi on tegelikult nii, et äh, video näitas äh, seda registreerimise portaali, jah aga muus osas on kõik nullis. seega ma olen väga rahul, et registreerimine algas neli tuhat kakssada omavalitsust on ühinenud projektiga, see on teretulnud ja kandidaate tuleb maikuust alates juurde, aga see iseenesest ei ole veel ligipääs, see on praegu ligipääsu finantseerimise programm. me peame arvestama ka kohaliku eripäraga. seega video oli muidugi väga selge. aga süsteem tuleb üles ehitada, ega me ei saa nüüd inimesi maha jätta neid ninapidi vedada. tulevikus loodetavasti leiame me rohkem vahendeid ja ma võin öelda oma koduriigi kohta, et mõned organisatsioonid on juba ehm, struktuurifondi kaudu investeerinud ja paljud omavalitsused soovivad just selle süsteemi kaudu ühendust saada ja, ja sellist õiget autent, autentimisvõimalust saada seega tuleb äh, kiirendada tööd. siin parlamendis on meil 5G, see on muidugi midagi uut, varem meil ei ole seda olnud. seega, noh, lõppude lõpuks võib ikkagi aitäh öelda. aitäh, tänan kolleeg Zorinjot oma, tema panuse ja avameelsuse eest nüüd me tuleme fraktsioonide juurde, Rahvapartei esindaja, palun. The... suur aitäh kõigepealt komisjonile selle algatuse eest, mis tehti mõni aeg tagasi, aitäh Carlos Sorinole, kes oli meie raportöör. me oleme tegelikult arutanud Äh, siin erinevaid lahendusi, kuidas lihtsustada äh, süsteemi, kuidas äh, omavalitsuste jaoks lihtsamini ligipääsetavaks muuta. suur aitäh selle suurepärase alguse eest! see on täiesti uskumatu, kui paljud omavalitsused tundsid selle projekti ja programmi vastu huvi suur aitäh kogu selle informatsiooni eest, mida te meiega jagasite. projekti kohta näidati ka lühike video. see on kõik väga hea reklaam. aga loomulikult mul on ka kaks küsimust. esiteks, kuidas hinnata selliste projektide elluviimist, sest äh, tähtis on ju teada saada, kuidas seda on rakendatud, tähtsad on tehnilised parameetrid ja see, kas projekt on midagi muutnud ka inimeste suhtumises interneti kasutusse, näiteks avalikes kohtades või omavalitsustes. teiseks, see puudutab tulevikutööd sada kakskümmend miljonit eurot on selle projekti jaoks eraldatud, aga praegu me räägime ju digitaalsetest küsimustest Euroopa Liidu uue eelarve valguses ja me peame nüüd hindama olukorda, kuidas siis mobiliseerida vahendeid praegu me innustame kohalikke omavalitsusi äh, pakkuma uusi võimalusi oma kodanikele ja nii nagu Carlos ütles, tulevikus hakkame rääkima alles tehnilistest parameetritest, näiteks 5G ühenduses avalikes kohtades. mis te arvate sellest, kuidas meie Euroopa Parlamendis saaksime toetada seda, eh, seda algatust, eh, arvestades ka Euroopa Liidu tulevast eelarvet, tänan. Eh, aitäh. Theresa Griffin, palun. suur aitäh suurepärane projekt. Äh, see puudutab kõik võrdõiguslikkust. me oleme näinud, mis toimus pärast seda, kui rändlustasud ära kaotati ja kuidas see mõjutas inimeste igapäevaelu. neli tuhat kakssada registre-, registreerimist on toimunud juba. see on väga hea saavutus. mul oli hea meel siin videos näha, et Äh, osalesid nii äh, nais- kui meessoost linnapead või kohalike omavalitsuste juhid, aga järjest rohkem on pikaajalisi haigeid, äh, vanemaealisi, kellel on vaja digitaalühenduse kaudu või elektroonilise ühenduse kaudu saada tervishoiuteenuseid ja nüüd huvitab mind Äh, kui öeldakse, et kes ees, see mees, kas me tõesti jõuame nendesse paikadesse, mis on raskesti ligipääsetavad, kas need on meie maapiirkonnad, kas need on need vaesemad piirkonnad, kas meil on selline mehhanism olemas, millega hinnata, eh, keda kaasata, kes jääb kõrvale? Eh, see puudutab ressursse. kui pool eelarvest on juba ära ka kasutatud, siis nii nagu mu sõber ütles, kuidas tagada see, et eelarve oleks piisav. parlament tahaks toetada teid ja aidata saavutada selle, et meil oleks piisavalt vahendeid. minu sõber Carlos on ära teinud tohutu töö Euroopa Parlamendis ja ta tegi tööd digitaalvaldkonnas eh, ja eh, interneti ligipääsu teemal ka Portugalis, oma kodu, koduriigis. me tahame ju internetti kõigile, mitte internet, eh, asjade internetti. ja ma olen nii nagu Carloski mures rakendamisfaasi pärast. tänan. Teresa per tutte queste osservazioni e la parola Felicia dell'Alde. suur aitäh, Teresa sinu märkuste eest, järgmine esineja, palun. suur aitäh. ma olen äh, nagu teised variraportööridki rahul sellega, et projekt on nüüd käivitunud. tegelikult see läks äh, aeglasemalt, kui me soovisime, nii nagu kolleeg Sorinjogi ütles, aga hea küll. neli tuhat pluss Äh, ühinejat, sooviavaldust, see on väga hea saavutus. Äh, see näitab kindlasti seda, et algatus äh, oli seda väärt, et me, et me selle tegime ja nüüd see on nagu reaktsioon, et, et keegi, aga see tähendab ka seda, et tuhandeid ja tuhandeid omavalitsusi siiski äh, pettuvad, sest vautšerid ei ole piisavalt. nüüd, mida komisjon soovib meilt? omavalitsused tunnevad, et eh, neil kõigil on väga head põhjused saada see internetivautšer, aga kõik ei saanud. me ei saa praegu veel kaugeleulatuvaid järeldusid teha selle projekti edu üle me praegu keskendume liiga palju sellele, kui palju äh, avaldusi, sooviavaldusi on tehtud. minu jaoks on tähtis see, mida see muudab. tulge siis ükskord komisjoni tagasi ja rääkige meile, mis on vahepeal toimunud ja kuidas rakendamist on hinnatud. mäletate, kuidas see parlamendist kõik alguse sai? fraktsioonid, äh, parlamendiliikmed tegelikult äh, olid paljuski vastu sellele projektile ja mina ütlesin, see, seda võib motivatsioonina kasutada selleks, et muuta mentaliteeti, poliitilist kultuuri ja tekitada isu omavalitsuste digitaliseerimise järele Euroopa Liidu tasandil seda teha ei saa liikmesriikide eest ja seega meie anname impulsi ja siis analüüsime, mis edasi saab. Eh, ja hakkame mõõtma, kas on saavutatud edu või mitte. Eh, see on komisjoni roll, mitte mingi ühe või teise projekti käivitamine. me ei saa mingisuguse laviini valla päästa eh, ja siis vaadata, et näete, naaber sai interneti, meie ei saanud kõik soovisid eh, Interneti, isegi eh, oma küla eelarvest rahastades soovitakse ju samasugust ligipääsu ja kuidas seda lahendada? Theresa tuletas meelde rändlustasusid, aga seda oli vaja ka Euroopa Liidu tasandil lahendada, kuid internet ligipääs kohalikule omavalitsusele toimub ikkagi kohalikul tasandil Äh, selleks on vaja rohkem raha, aga mitmeaastase äh, finantsraamistikuga äh, ei ole võib-olla seda üldse võimalik teha, te andsite meile täiesti valesid signaale. kui, kui tõesti impulss on hea olnud, motivatsioon on tekkinud, siis tõesti mm, kui on mõistetud, et on Euroopa Liidu poolt antud lisaväärtus, siis alles hakkame vaatama, mis on toimunud. praegu eh, me ei saa selle sooviavalduste arvu põhjal veel midagi eeldada ega loota. muidugi ma tahaksin teile ka aitäh öelda, sest te olete palju tööd teinud ja mul on hea meel, et projekt nüüd käivitus. soovin teile palju edu ja loodame, et kõik ikkagi jätkavad koostööd sellises konstruktiivses vaimus, aga selle projekti juurde tuleb tagasi tulla ja uuesti läbi vaadata. tänan. Eh, aitäh. järgmine kolleeg, palun. väga suur aitäh, proua juhataja, kõigepealt tahaksin tänada komisjoni esindajat selle tutvustuse eest. ma leian, et see on väga hea algatus ja veel kord äh, suur aitäh raportöörile härra Sorinjole. ta pühendas sellele projektile väga palju oma jõudu ja aega. kuue seisukohalt öö, äh, võin kinnitada, et oleme algusest saadik äh, seda WIFI-t Euroopa Liidule projekti toetanud. piirkonnad ja riigid, eh, mis asuvad äärealadel, saavad sellest tõelist kasu lõigata, sest kogu projekt on seotud väga suurte kulutustega. piirkonnad, mis on, asuvad äärealadel või on väikesed, saavad seeläbi võimaluse oma kulusid optimeerida kuidas see, seda platvormi oleks võimalik tutvustada geograafiliselt tasakaalustatud, see saavutab tõesti avalikkuse toetuse ja kõikide sotsiaalsete kihtide toetuse, kui meil on sellest ka visuaalne ülevaade. nüüd ma tahaksin teada, millistest liikmesriikidest on need, need äh, vautšerite taotlused esitatud, kas nad on kõikidest liikmesriikidest või ainult ühest olen arutelu käigus äh, muuhulgas ka raportööriga rõhutanud, et tegutseda, tegutsetakse vastavalt sellele, kes esimesena, kes ees, see mees. aga kas tõesti kõikidel kandidaatidel polegi samu võimalusi? milliseid meetmeid selleks rakendatakse, et kohalikud omavalitsused Äh, saaksid otsest kasu ja kas neid vahendeid on tõesti piisavalt. on valdasid ja kogukondi, kellel ei ole finantsvahendeid, vabu finantsvahendeid selleks, et algusest saadik selles äh, projektis osaleda, kas seda äh, on keegi arvestanud? ja nüüd kolleeg Martin, palun mul on üks äh, lihtne küsimus, tahaksin äh, õnnitleda selle algatuse eest, mis Euroopa kodanikel võimaldab äh, juurdepääsu saada digiinfole, see on positiivne, aga mul on küsimus rahvatervise valdkonnast, ma mõistan, et on äh, vaja olnud paigaldada täiendavaid tehnoloogilisi video, vidinaid ja kuidas on nende magnetlainete mõju inimeste tervisele, kas on olnud mingi mõjuhinnang eh, selle kohta, kuidas see inimeste tervist mõjutab või mitte, aitäh! kui täiendavaid küsimusi ei ole, siis ma tahaksin anda härra Violale sõna ja samas tahaksin öelda selgelt välja ka seda, et me hindame tehtut väga kõrgelt, kuid alati on võimalik asju parandada. ka positiivsete lahenduste puhul on võimalik asju täiustada ja parandada. palun, teil on sõna küsimustele vastamiseks. aitäh, proua esimees, aitäh kõigile, kes sõna võtsid ma üritan vastata küsimuste esitamise järjekorras. kõigepealt raportöör härra Zorinjo, me oleme väga motiveeritud ja me oleme väga pühendunud sellele programmile. ja meile oleks meeldinud programmi käivitamine päev nii nagu see oli äh, tea-, ametlikus teatajas avaldatud, äh, esialgne kokkulepe oli juuni, aga äh, see, millega on seotud eelarvestamine, see teadaanne tuli alles novembris ja me ei saanud seda olukorda muuta. küsimus ei ole ainult portaalis. IT-süsteemide taustal on väga palju tööd, mis võimaldab taotlust esindada, taotlusi hinnata, vautšerid väljastada, kõik selle ettevalmistamine on olnud väga intensiivne. ja siin on ka omajagu frustratsiooni, sest me oleksime tahtnud, et see kahe kuuga oleks käigus, aga tegemist on väga kompleksse äh, süsteemiga. hea uudis on see, et kõik on nüüd valmis ja me saame mitmetele omavalitsustele seda teenust pakkuda. eelarve on küll piiranguks, aga süsteem on paigas. ja jõupingutused, mis on tehtud, on tõesti investeering tulevikku. kaheksateist kuud on ette nähtud, aga see on maksimumperiood selleks, et eh, rakendada ja vasta, vastuseks ka härra Xylitiotisele, kui omavalitsus esimesel päeval ei ole valmis äh, käivitama süsteemi, võib-olla nende jaoks on tegemist uue tehnoloogiaga või nii edasi, sest me üritame aidata ka neid, kes tehnoloogiat ei tunne, tahtsime me anda neile rohkem aega äh, sead-, seadestamiseks ja loomulikult, kui nad on nädalaga valmis, saavad nad ka, ka seda nädalaga teha, mingit ajapiirangut selles osas ei ole vaid lihtsalt me tahame aidata neid, kellel on võib-olla uue tehnoloogiaga rohkem raskusi. teine element, mis on väga oluline, kuida-, see, kuidas me soovime, et süsteem toimiks, et kui käsi, taotleja on äh, on heakskiidu saanud, siis on võimalik kasutada ka teisi wifi võrke Eh, juba esimesest päevast, sest on võimalik tunnustada neid sertifikaate. me muutsime selle lihtsaks, sest muidu oleks olukord muutunud taaskord keerulisemaks. lisaks juba praegusele eh, eh, keerukusele nii meile kui ka omavalitsusele me lähtusime sellest, et kui keegi on registreeritud kohalikus omavalitsuses, siis see registreerimine samade andmetega võib ka mujal äh, kasutust leida ja tunnustamine oleks automaatne, mitte täielikult automaatne rändlus, sellepärast et Wi-Fi protokoll ei toeta sellisel viisil äh, rändlust, siin on tehnilised piirangud, kui me aga tahame seda teha, siis oleksime me omavalitsustele põhjustanud täiendavaid kulusid, me oleme valmis rahastama äh, Äh, täielikult käivitatud rändlusteenust lisaks sellele, aga see ei peaks põhjustama täiendavat koormat omavalitsustele, aga kasutajad saavad kasutada oma kasutajatunnust ja registreerimist igal pool Euroopas. meie loomulikult äh, vaatame tulevikku ja 5G suunas vastuseks härra Booni küsimusele ja see on seotud ka vastusega härra Telitškale. me vaatame tulevikku juba praegu. ja praegune hetk ei ole see, kus me saame rääkida sellest, mida on vaja teha järgmise finantsraamistiku osas. komisjon teeb oma ettepanekud maikuus, aga selgelt me oleme näinud, et on huvi liikuda suunas, kus kasutada neid lihtsaid vahendeid ja äh, räägin teile andmetest, mis meil praegu on. Äh, me peame hindama, mida need esialgsed registreeringud tegelikult tähendavad, aga see iseenesest äh, viib meid esimese järelduseni kakskümmend neli tundi pärast portaali avamist, et nõudlus on suur, millele Euroopas ei ole reageeritud ja ei ole häbiasi, kui vahel tehakse midagi äh, Euroopa Liidu institutsioonidest äh, olukorras, mis tavapäraselt võib olla piirkondlik või kohaliku omavalitsuse ülesanne, aga ei ole põhjust, miks need kaks süsteemi ei võiks koos toimida ning tulevikus loomulikult äh, lisaks Wi-Fi-le on meil ka 4G, 5G võimalused ja kui vaadata kogukondi nagu äh, näiteks haiglad või kogukonnad, siis äh, näete, et tegemist on ühe võimalusega selleks, et aidata kohalikke kogukondi. jah, loomulikult ma loodan, et see edu võimaldab meil liiklusriikidega ka teistmoodi koos teha, on liiklusriike, kes selle algatuse vastu olid mingil määral ja samas enamus registreerimisi tuleb sellest liikmesriigist, mis oli vastu võib-olla peaks liikmesriik oma vastasseisule mõtlema. eesmärgiks on teha koostööd. jah, me hindame rakendamist, sest wifi võrgustikud on äh, logis olemas ja me analüüsime neid andmeid. proua Griffinile vastuseks jah, jah, tegemist on väga tähtsa teemaga, see peab kogukondade huvisid äh, täitma, aga loomulikult kõik avalik äh, sektor ei saa sellest kasu lõigata, ainult nüüd äh, on ka hilisem hindamine kindlasti, ekspost hindamine. ja me lähtume sellest, et on piisav läbipaistvus kogu protsessi kohta selleks, et kõik saaksid hinnata, mis selle programmi mõju on võrreldes Euroopa Liidu või CEF-i eelarvega on tegemist väga väikese programmiga, aga see on äh, hea positiivne tunnustus kogukondadele ja see kahekümne nelja tunni äh, huvi näitab, et tegemist on positiivse äh, nõudlusega ja härra Delitška ja loomulikult me ei ei äh, hõiska siin, et tegemist on suure eduga, vaid me ütleme, et täna oleme me üllatunud pärast kahtekümmend nelja tundi. me kindlasti ei osanud oodata nelja tuhat kahtesada taotlust. viis protsenti kohalikest omavalitsustest äh, nii lühikese ajaga ja see on äh, midagi, mida me peame analüüsima, me ei tee sellest veel järeldusi, me mõistame, millised on need väljakutsed, et need vautšerid välja jagada, tagada, et süsteem toimib ja sellepärast on meil ka väga intensiivsed IT-valdkonna äh, tööd käinud. ma ei ütle isegi, et tegemist on mudeliga, millest lähtuda tulevikus äh, uues MFF-is, loomulikult seda arutatakse siis, üks järeldus või äh, kaalutlus, mida ma võin käsitleda, see puudutab liikmesriike, mitte nüüd parlamenti, kes ütlesid meile mitmeaastase finantsraamistiku alguses, et, et raha ei ole vaja digivaldkonda suunata, sest kaheksa miljardit eh, komisjoni ettepanekust eh, kärbiti ja me saame öelda, et siin see oli viga, digivaldkond on praegusel hetkel meie ühiskonna jaoks kõige olulisem. Need, kes ütlesid, et omavalitsuste nõudlust ei ole, jällegi, kui me lähtume sellest äh, olukorrast viimase kahekümne nelja tunniga, siis ka selles osas näeme, et nad eksisid. Need, kes ütlesid, et me peame vaatama, kas see süsteem toimib, kas tõhusalt suudetakse vautšereid jagada ja kõik äh, ka päriselt toimib. jah, loomulikult neile peale me näitame, et süsteem toimib, ma ei saa öelda praegusel hetkel, et tegemist on edulooga, see ei oleks tõsiseltvõetav aga ma tahaksin lihtsalt öelda, et et äh, see, need tulemused on siiski väga innustavad, härra Silkioti selle vastuseks. Need vautšerid on nendele kogukondadele, kus Wi-Fit ei ole. ning liikumise suund on nende poole, kes tavapäraselt on äh, veidi kaugemal keskustest samal ajal, nagu kolleeg härra Viilan ütles, siis äh, lähtume me ka sellest, et ähm, meil oleks minimaalne geograafiline jaotus, äh, arvesse võttes kõiki liikmesriike, loomulikult iga vautšeri puhul ei saaks seda kontrollida, vastasel korral süsteem muutuks liiga pikaldaseks ja keeruliseks, seda me käsitlesime parlamendiga ja see oli üks häid äh, lahendusi, et me lähtume taotluste esitamise järjekorrast, aga seal on ka teatud äh, kaitsemeetmed, jah, meil on vaja äh, maksimaalset nähtavust, meil on info kõigist keeltest, meil on ka infotelefon, eile said nad midagi, kaheksasada kõnet omavalitsustelt me investeerime ka infoliini, et vastuseid anda. ja loomulikult äh, tunnistan ka üles, et tegemist on teemaga, eile ma võib-olla ei oleks äh, seda osanud hinnata, et äh, vautšerite arv võib-olla ei ole piisav nagu öeldud, siis me ei saa lubada raha, mida meil hetkel ei ole aga oluline oleks hakata rääkima kohalike omavalitsustega ning nendega koostöös, nii nagu härra Soninja ütles, ka võimalused partnerlusteks. jah, et te saate kasutada meie IT-taristut ähm, ja vautšeri süsteemi, teeme koostööd, kui teil on vahendeid, et vaadata, kuidas ülejäänud äh, osaga edasi liikuda, see on teoreetiline, sest me peame kõigepealt vaatama, kas need vautšerid saavad ära kasutatud nii äh, praegusel hetkel tundub. järgmine samm oleks rääkida kohalike ametivõimudega, et tegemist on täitmata nõudlusega teie liikmesriikides, kas te saate meid aidata ja järgmine samm loomulikult tulevikus on analüüsida seda ja ma olen teiega täiesti nõus õigeaegselt õige aruteluga, mis puudutab seda, kuidas järgmises finantsraamistikus tegutseda härra Martinile vastuseks, vastus on lihtne. Wi-Fi on meil äh, kodus äh, ja ka siin parlamendis, äh, ehk siis süsteem peab täi-, vastama Euroopa ja rahvusvahelistele reeglitele. ei ole võimalik paigaldada neid seadmeid, kui reegleid ei täida, ei täideta ehk siis seadmed peavad olema kõik kooskõlas Euroopa ja siseriiklike reeglitega, mis puudutavad elektromagnetilist kiirgust. jah, ma leian, et te andsite väga põhjaliku vastuse. ma tahaksin Raviolat südamest tänada, me ei ole sellega eriti harjunud et meile antakse nii põhjalikke vastuseid ja me hindame seda kõrgelt, see on tegelikult hea eeldus tulevaseks koostööks. tahan te tänada teid, härra Sorinjot, ja me töötame selle teema karval äh, edasi selleks, et näha, kuidas asjad arenevad. nii, ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde E, asi on Euroopa Küberturveametis ENISAS, e, senine määrus asendatakse uuega ja meie jaoks on oluline e, IKT valdkonna andmete turvalisus. proua Niibler, teil on sõna. aitäh, proua juhataja, kallid kolleegid mul on väga hea meel, et me täna räägime küberturvalisuse eh, dokumendist. ma loodan, et sellest kujuneb eh, mõttevahetus. raport on mul suhteliselt eh, lõpusirgel, annan teile selle lugeda järgmisel nädalal, kuid ma tahtsin tegelikult veel siin komisjonis teiega teemat arutada enne kui ma puudutan komisjoni ettepanekut, siis ma tahan öelda, et komisjon on esitanud hea ettepaneku. ma leian, et see on hea, et komisjonil on küberturvalisuse strateegia. me oleme käsitlenud vastavad teemad juba aastate eest ja väga paljud liikmesriigid on sellega äh, ellu viinud. küberturvalisuse vallas on Euroopas juba nii mõndagi ära tehtud, sest kõik see, mida me arutame, eh, meie digiühiskonna eh, teemadel, digitööstuse teemadel, eh, tööstus neli null teemadel, see kõik toimib ainult siis, kui inimestel on usk küberturvalisusesse ja nad suhtuvad usaldusväärselt küberturvalise alasesse läbipaistvusesse. inimesed, äh, Euroopa Liidu kodanikud usuvad kõik see, mis meil on siin nuti, kõikide võimalike nutiseadetega kavas, nad eeldavad, et äh, tuleb tagada kõrge turvalisuse aste. et andmed, mida me kogume, äh, oleksid küberturvatud ja et häkkerid ei pääseks neile ligi kui lugeda viimaste nädalate öö, eh, uudiseid, siis näiteks minu kodumaal kahe päeva eest öö, eh, häkiti sisse Saksamaa välisministeeriumi eh, netileheküljele, see oli Vene häkkerite rühmitus Tuula, kellel oli võimalik öö, seal saada ligi ka tundlikele andmetele, mis puudutavad Brexiti läbirääkimisi Euroopa Liidu suhteid Valgevenega, kõiki neid andmeid, mis tegelikult äh, peaksid olema salajased. Te tunnete kõik äh, seda lugu Keileri näidet, sest iga lastetoas on olemas säärane nukk, kes aga samas salvestab erinevaid andmeid, kuid õnneks võeti see nukk turult ära. on väga palju näiteid, neid siin võiks tuua neid äh, lõpmatult. muuhulgas äh, selles vallas, mis Ameerika Ühendriikides on küberturvalisuse tagamise äh, ja selle puudumise osas kindlaks tehtud. kõikide nende teemadega kavatsen ma oma raportis tegeleda äh, ja ma leian, et on väga oluline tagada eh, toodete ja teenuste küberturvalisus. kõik see, mida me arendame, kõik ideed, mis meil on, et, et, et eh, kõiki neid ei ole võimalik alati digimaailmas ellu viia. ma tahaksin öelda, et meil Euroopas siin on ka tugev tööstusbaas eh, küberturvalisuse tagamiseks ja meil on võimalus äh, ka tegelikult mängida selles osas ka rahvusvahelisel tasandil juhtrolli. loomulikult peab meil selleks olema ka õiguslik raamistik ja ma usun, et eh, lähtudes komisjoni ettepanekust, on see võimalik. komisjoni ettepanekust tahaksin rääkida nüüd lähemalt ja teeksin omalt poolt mõningad märkused. Eh, see puudutab kahte suurt valdkonda, eh, nii Enisat ja teisalt äh, sertifitseerimist. sertifitseerimist äh, liikmesriikides ja sertifitseer-, sertifitseerimist Euroopa Liidu tasandil. kui me nüüd räägime NISA-st, siis nagu te, kallid kolleegid, kõik teate, meil on vastav amet, kes tegeleb äh, küberturvalisusega, teabeturvalisusega, ma olen tänulik kolleegidele, kes aitasid mul selle agentuuri või ameti töösse eh, süveneda, seal töötavad suurepärased eksperdid, kes teevad oma tööd väga hästi. Eh, aga Enisa on tegelikult praegu väga väike amet ja tulevikus peaks sinna juurde tulema kakskümmend töötajat, kuidas me saaksime Enisa positsioone tugevdada? Eh, komisjon soovib, et Enisast saaks alalis, eh, alaline amet ja tal oleks vastav mandaat. tehakse ettepanek eh, nii eh, personali kui ka finantseerimist tuleb suurendada, et ta suudaks talle pandavaid ülesandeid täita. ma leian, et meie peaksime parlamendis siin seadma veelgi paremaid sõhteid, et suurendada töötajaskonna arvu saja kahekümneni Äh, ma leian, et personali kaas-, täiendav kaasamine on väga vajalik ja samas meenutan, kui palju äh, töötab ka küberkaitseagentuurides äh, liikmesriikides. meil Saksamaal on, töötab kaheksasada kaheksakümmend, samuti on ettevõtete juures tegevad vastavad osakonnad, seega me räägime tosinatest ja tosinatest töötajatest, kes töötavad äh, ka erasektoris. me seda kõike arvestades tahaksin öelda, et Enisa kui amet on ennast hästi näidanud, Renisal äh, on väga suur potentsiaal ja loomulikult äh, koostöös teiste ametitega on see potentsiaal veelgi suurem, ma muidugi leian, et kõikide numbrite ja rahaliste vahendite suurendamisega peab jääma reaalsuse pinnale. Enisa puhul on see ju nii, et me peame aga tagama eh, selle ameti edasise arengu ja ma soovin oma raportis teha ka asjaomaseid ettepanekuid. me ei kavatse ära võtta liikmesriikide pädevust, kuid liikmesriike me saame toetada, kui Euroopa tasandil arendame välja väga tugeva ameti, infoturbeameti. küsimus on muidugi selles, kuidas e, NISA saab olema seotud e, sertifitseerimisega, seda tuleb detailsemalt veel arutada ja nüüd olengi sertifitseerimise juures. kolleegid on äh, selles osas ka äh, sõna võtnud, nõu andnud, kaasanud eksperte, on väga palju lahtisi küsimusi, äh, mis vajavad lahendamist, eeskätt puudutab see sertifikaatide kasutamise, kasutamist praktikas, me ei peaks mitte keskenduma äh, Äh, mitte ainult toodetele ja teenustele, vaid kogu äh, infoalasele eluringile. loomulikult oleks vaja siis kõiki neid äh, mõisteid ka selgemini sõnastada, mida me tegelikult sertifitseerimise all mõistame. ja loomulikult tuleb siis ka sõnastada prioriteedid, sest on ju väga palju IT-tooteid ja teenuseid, me ei saa neid kõiki ometi sertifitseerida, siin tuleb otsustada, millised on meie prioriteedid ja nüüd ma, proua juhataja, hakkan juba lõpetama. aga see on erakordselt oluline teema ja ma soovin, et kõik näitaksid üles kannatlikkust selle käsitlemisel nii, ja nüüd sertifitseerimise puhul, kas see peab olema kohustuslik või vabatahtlik, kui kaugele me kohustuslikkusega läheme? teen ka selles suhtes asjaomase ettepaneku e, ja sertifitseerimise puhul lähtuda eeskätt riskide olemasolust ja nende tunnetamisest. ettepanek, mille komisjon, mille komisjon tegi, näeb ette erinevaid e, turvalisuse tagamise tasandeid ja loomulikult on ka erinevatel liikmesriikidel selles osas erinevad ettekujutused, mul on väga hea meel, kui kolleegid selles osas ka öö, oma arvamuse välja ütleksid. kui me räägime Enisast, siis meil on vaja tagada Enisa kvaliteetne öö, juhtimisstruktuur öö, ja kaasates siia ka liikmesriikide spetsialiste ja äh, äh, liikmesriikide äh, tööstus, sellepärast et sertifitseerimise jaoks on meil ju vaja teada, mida toodetakse või millised on teenused, selleks on aga vaja tööstus kaasata. kuidas seda teha, selles osa on väga erinevad ettekujutused, aga ma tahaksin kuulda, millised oleksid kolleegide kommentaarid. jõuan lõpule ja ma tänan variraportööre ja kolleege Äh, kes on mind aidanud. see oli väga viljakas mõttevahetus juba seni ja ma rõõmustan selle üle, et meil on täna võimalik seda teemat taaskord käsitleda, aitäh! aitäh, kolleeg äh, Niibler. Te rääkisite üsna põhjalikult, aga see on ka väga tähtis teema. ja nüüd annaksin sõna äh, variraportöörile äh, Peeter Kurbuš, Kurumbasevile. Äh, suur aitäh, et olite nii kannatlik, proua esinaine, ja jätsid meile piisavalt aega nii olulist teemat käsitleda. suur aitäh proua Niiblerile nende jõupingutuste eest, mis ta on teinud. see on väga hea äh, alus edasisteks aruteludeks ähm, variraportööridele ja loodame, et selline mm, sõbralik õhkkond meie diskussioonides jätkub nagu nimetati, ettepanekus on kolm osa. esimesed kaks äh, käsitlevad Enisa rolli. Euroopa Komisjon tõesti väärib tunnustust selle ettepaneku eest. see ettepanek on suunatud sellele, et Enisa rolli tugevdada, aga teisest küljest noh, tagasihoidliku hinnangu järgi siiski see äh, ettepanek ei ole piisavalt ambitsioonikas. ja nüüd on hea, et äh, äh proua Niibler ütles, et personali tuleks Nisas suurendada kaheksakümnelt kahesaja kahekümneni. aga kui palju seal Prantsusmaal äh, samas agentuuris on tööl või, või Saksamaal, seal on kümme korda rohkem töötajaid, kas see ongi normaalne olukord? võrreldes siis Euroopa vastava agentuuriga. arvestades muidugi seda, et liikmesriigid peavad ise ka oma küber, küberturvalisusega tegelema, siis, siis see on muidugi hea. aga ma arvan, et eh, NISA tööd võiks ka paremini korraldada Euroopa Liidu kui terviku küberturvalisust võiks paremini organiseerida. praeguse hetke päeva käsk on see, et arvestades eh, kõiki neid liikmesriikide vastu korraldatud küberrünnakuid tuleb reageerida, aga kes seda teeb? kes liikmesriikide tasandil teeb? iga riik eh, pusib omaette ja minu arvates see ei ole õige lähenemine nüüd äh, mõtleme selle puhul siis, äh, kuhu paigutub Enisa, mis on tema roll? üks asi on muidugi raportite koostamine äh, Euroopa volinike kolleegiumile, aga Euroopa Parlament komisjoni president Iisrael, Prantsusmaa, Singapur. Nendes riikides on äh, vastavas, äh, vastavad tööd tegevad agentuurid otse peaministrile või presidendile alluvad, mitte lihtsalt ministrile alluvad. Äh, meie ees seisab ülesanne ületada liikmesriikide egotsentriline suhtumine ja muuta Euroopa Liidu agentuur tugevaks. me teame, et teatud talitused ei soovi oma teenuseid teistega jagada ja see teeb võitluse küberturvalisuse eest väga keeruliseks. ning ähm, sertifitseerimise küsimus jällegi, alustaksime vabatahtlikust sertifitseerimisest, aga äh, huvirühmad on äh, näidanud, äh, näidanud üles või sidusrühmad on näidanud huvi selle vastu üles, paljudes liikmesriikides on sertifitseerimisskeemid juba välja töötatud ja nüüd tuleb välja töötada Euroopa-ülene sertifitseerimisskeem, see peab olema avatud ja teiste riikide poolt tunnustatud ning ähm, USA, Korea, India, ka teised peaksid seda saama tunnustada. on olemas juba päris äh, hea arusaam sellest, millised on agentuuri vajadused nüüd tuleb jätkata dialoogi äh, ja aidata EU-NISA e EU rolli tugevdada küberturvalisuse tagamisel Euroopa Liidus. tänan. E aitäh. härra Otušenovski, palun. E, Já bych chtěl velmi poděkovat za úvodní slovo paní kolegyně Nýble. Suur tänu, proua Sinane tahaksin proua Niiblerit ähm, avasõna eest tänada. tegemist on teemaga, mis muutub järjest olulisemaks. teada on, et kuritegelikud äh, rühmitused ründavad ka meie kübersüsteeme ja see on kahjuks tänane reaalsus. ühiskond peab olema võimeline ennast kaitsma sest rünnakud äh, infosüsteemidele võivad äh, ohustada meie ühiskonda ja selle terviklikkust ning nii nagu proua Niibler märkis, Enisa puhul on vaja rõhutada tugeva agentuuri vajadust seetõttu peaks ENISA-l olema alaline mandaat, äh, rohkem finantsressursse ja rohkem ka personali. Äh, kui me vaatame need dokumendid läbi, millega me oleme töötanud, siis äh, ENISA õlule pandud ülesannete arv kasvab järjepidevalt. ENISA peaks tegelikult ära kasutama ka liikmesriikides loodud baasi paljudes liikmesriikides on samal alal äh, agentuurid juba väga tugevad, pikaajalise kogemusega. oluline on samuti ka see, et äh, Enisa kui amet tegutseks tõhusalt. tundub siiski, et mitmekesised äh, süsteemid toimivad paremini kui äh, väga tsentraliseeritud süsteemid ja kui NISA muutub ainsaks ametiks, kelle kätte koondub kogu Euroopa Liidu küberkuritegevuse vastane võitlus, siis liikmesriigid sellega ilmselt ei nõustuks. tuleb ära kasutada liikmesriikide olemasolevaid kogemusi ja mm, leida häid võimalusi koostööks omavahel, see on minu arvamus ja see on minu arvates ka NISA põhiülesanne nüüd tekib küsimus, mil määral peaks see NISA üle võtma just operatiivtööd. Eh, seda tuleb veel arutada. aga igal juhul me ei tohiks operatiivtööd liiga palju NISA õlule panna. arvan, et NISA eh, roll on pigem info jagamine, koordineerimine ja koolitus. nüüd sertifitseerimisest. arvan, et selleteemaline debatt kujuneb väga keerukaks, sellepärast et siin on tegemist nii ärihuvidega, korporatiivsete huvidega. nii nagu proua Niiblergi, usun, et sertifitseerimine peaks ikkagi olema vabatahtlik ning vabatahtlik sertifitseerimine saab toimuda ainult väga põhjaliku riskianalüüsi alusel. riskianalüüs või riskipõhine lähenemine minu arvates on USA-s väga hästi toiminud, Lõuna-Koreas ka. Neil on loomulikult rohkem kogemusi minu arvates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 ma olen lugenud proua Niibleri varasemaid raporteid ja ma usun, et äh, nüüd on meil olemas hea platvorm edasiseks tööks ja ma arvan ka, et küberturvalisuse agenda Euroopa Liidus liigub edasi. arvan, et äh, praegu on selleks õige aeg ja kasutagem siis seda võimalust, tänan. Teile parola kolleeg Delicia Bellan. Grazie a lei. Eh. aitäh. alles kolleeg Telitška. suur tänu, mul on hea meel teha koostööd ka proua Niibleriga ja ka teiste varikolleegi, variraportööridega valdkonnas, milles on väga mitmemõõtmeline ning põhieesmärgiks on loomulikult julgeolek, turvalisus ja ma usun, et meil on väga palju äh, seaduslünki, tööstuslik mõõde samuti, mida on laialdaselt käsitletud ning ka tarbijate mõõde, me kõik teame, mis juhtub, kui tarbija usaldus on kuidagi mõjutatud. põhiline väljakutse, mida ma näen, on see, et mitte selles, kuidas me räägime siin ITRE komisjonis sellel teemalt, et see ei pruugi kattuda sellega, kuidas kolleegid, poliitikud liikmesriikides sellest räägivad. meil on suhtumise probleem, kultuuri probleem ning mõnides liikmesriikides ja vabandan, kui ma veidi liialdan, on neid, kellel on ükskõik. ja me oleme nii nõrgad või tugevad, kui äh, nõrk on, äh, nõrgim lüli ahelas ja ma arvan, et põhiline küsimus on äh, suhtumise muutmises ja regulatiivse keskkonna loomine, mis äh, tooks kaasa kõige nõrgemate äh, ahelate äh, täiustamist, seda esiteks. Enisa minu arvates teeb head tööd avatud allikate põhjal, aga ka mul on olnud võimalik kaks korda rääkida direktoriga ja kolleeg isegi külastas seda ametit ja tegemist on äh, tõesti holistilise käsitlusega. probleem on selles, et äh, kuigi oleks hea, kui meil oleks äh, määrus, mis sobiks pikas perspektiivis ja tooks endaga kaasa olulise küberturvalisuse, aga maailm meie ümber muutub ning kahe-kolme aasta pärast liigub see kaugemale ning ka riskid on kõrgemad. samal ajal, nagu öeldud, siis mitte tingimata kõik nõukogus ei ole valmis jõudma selle tasandini, kuhu meie soovime jõuda. ja võib-olla praegusel hetkel võiksime me näha sellise järk-järgulise lähenemise, aga samas välja tuues, millised on need äh, järgmised eesmärgid, tegemist on astmelise protsessiga, aga meil on vaja konkreetset süsteemi, kus me oluliselt parandame küberturvalisust, teemad, mida me peame äh, käsitlema, loomulikult äh, nagu kolleegid mainisid, siis ma toetan püsivat mandaati ja NISA tugevdamist, kuhu maani, aga ma ei tea, see kõik sõltub, sõltub sellest, mis on ENISA ülesanded, äh, lähtudes uuest õigusloomest. lisaks sellele peame me keskenduma ka, kas tegemist on vabatahtliku või kohustuslikuga. kohustuslik äh, aspekt ei lähe nõukogus läbi ja teiseks ma arvan, et me ei ole selleks valmis aga me peame alustama vabatahtliku variandiga ja sealt käivitama kui aga see on vabatahtlik, siis kas see on ka elujõuline? see on omavahel seotud äh, tähtis teema. kas me defineerime need tooterühmad kuidagi, kas äh, seda peab tegema Euroopa tasandil, kas äh, me peame seda kuidagi põhjalikult käsitlema ja kõik loomulikult sõltub strateegilisest lähenemisest, aga meie näeme erinevaid tasandeid ja siin ei puuduta mitte ainult IT-d, vaid läbi külmkapi või äh, televiisori on võimalik häkkida. vaadake oma lapsi, tegemist ongi olulise teemaga. üks küsimus on selles, millist äh, posi-, milline on positiivne motivatsioon, kui mina tarbijana näen, et millegil on Euroopa Liidu märgis näiteks Enisa poolt, kui tegemist on millegiga, mis vastab vähemalt mingitele miinimumtingimustele, standarditele, standardid peaks võib-olla kõrvale jätma, siis olema kindlam, et tegemist on tootega, mida osta, mida ma julgen osta, ehk siis regulatiivne ühest küljest, teisest küljest ka midagi, mis annab ruumi eneseregulatsiooniks parema äh, Äh, ülevaate ja teadlikkuse kodanikele, tarbijatele. mitmed teemad äh, vajavad käsitlemist ja kindlasti ei ole need lihtsad, meil on vaja head tasakaalu ja tõin välja kolmandiku teemadest, mida minu arvates peaks klassi-, käsitlema ja ma loodan, et meil on võimalik häid sätteid äh, veel sisse tuua ja võiksin jätkata väga pikalt, aga igal juhul see oli esimene lähenemine nüüd, aitäh. Dalunde dei Verdi per ära palun. aitäh. Äh, kolleeg äh, Rohelistest, palun. Äh, härra Talu, Talende jah, Enisal on võimalus saada väga oluliseks IT-valdkonna turvalisuse osas ja see sõltub ka sellest, millise vundamendi annab määrus. see puudutab stabiilsust, ilma püsiva mandaadita amet ei ole usaldusväärne partner ja seega me toetame püsivat mandaati. reaktsioon kiiresti arenevatele väljakutsetele IT-valdkonnas nõuab põhimõtetele reageerimist nagu küberturvalisus ja nii edasi meil on vaja lihtsaid läbipaistvaid struktuure töötajatega, kes on piisavalt äh, hästi tasustatud. lisaks peame tagama, et sertifitseerimisraamistik suudab luua kavad, mida usaldatakse ning tooted Euroopa turul, mis äh, taat-, taastavad ähm, tarbijate ja tootjate usalduse ning vältida toodete äh, turule toomist, millel on julgeolekuriskid meil on vaja standardeid, mis on ka paindlikud, arvesse võttes kiiret äh, valdkonna tehnilist arengut. vabatahtlik sertifitsioon on oluline lähenemine, aga ettepanek ei käsitlenud hiljutisi olukordi nagu tooted, mis spioneerivad oma tarbijaid ja mis pakuvad täiendavaid äh, sisenemisvõimalusi tarbija teadmata probleeme on ka sellega, et äh, kõiki tooteid ei ole alati kaasajastatud ja tekivad täiendavad turvaprobleemid. ettepanekus ei ole seda piisavalt äh, kajastatud ja meie muudatusettepanekutega üritame selles suunas liikuda. tänan, et tegid lühidalt. nüüd on meil äh, natuke rohkem aega. ja nüüd kolleeg Marias, palun Eh, suur tänu, praegusel hetkel, ajahetkel, kus me elame, siis küberturvalisus on üha enam esiplaanil, üha enam eh, kuuleme me küberrünnakutest ja muudest sarnastest uudistest, mis meie tähelepanu tõmbavad ja ka kodanike tähelepanu. oluline on rääkida sellest, mis on toimunud eelmisel nädalavahetusel näiteks toimus äh, maailma ulatuslik äh, skandaal, äh, räägiti äh, miljonitest eurodest, mis kadusid paraadi, maksuparadiisse, lisaks meie kodanike tagant nuhkimine ja andmete kasutamine, kõik see. kui seda kõike arvesse võtta erinevaid äh, rakendusi ja, ja nii-öelda heausklikke äh, rakendusi, mida kasutatakse, kõik, mis puudutab usaldust digivaldkonnas äh, ja kõike seda, ma arvan, et kõiges selles osas on tegemist hea näitega ja see tekitab küsimusi, mis lähevad kaugemale Snowdeni skandaalist pettuste ulatus ja sellega seonduvad tagajärjed. kodanikel on vaja teada saada tõde ja me peame tõesti sellele nähtusele lõpu tegema. küsimus ei ole ainult sotsiaalvõrgustikes, vaid tegemist on ka rünnakuga demokraatia ja vabaduse suhtes ja liiga tihti räägitakse ajakirjanike tööst äh, negatiivselt, aga me ei ole neid piisavalt tänanud, kes nädalate äh, Äh, pikkuselt on kõiki neid teemasid käsitlenud ja me peame alati küsima, milline on selle sektori sõltumatus, see on väga hea küsimus. millised on need ohud, äh, mis meie ees igapäevaselt ees seisavad, kui me räägime turvalisusest, siis räägime me otsesest ohust, mis puudutab meie kodanikke, see ei puuduta ainult teenuseid ja kaupu abstraktselt, vaid see puudutab ka seda, kuidas inimesed ennast tunnevad äh, Eh, kui nende vabadust ja elu rünnatakse, Euroopa Liidul on oluline roll, aga kui konkreetsete kodanike eh, probleeme ei suudeta lahendada, ei ole see hea. komisjoni teatis on segadust tekitav ja need osad peaksid minu arvates olema selged, ühest kohast käsitleda ENISA-t, selle mandaati ja tegevust ja teisest küljest küsimused, mis puudutavad äh, küberturvalisuse sertifitseerimist ja ma arvan, et me peame suutma kiiresti reageerida äh, küberrünnakutele, nii nagu juba on ka öeldud, siis äh, küberrünnakud võivad Euroopas aset leida ja nii seal peab olema võimalus tugevdada ja pöörduda liikmesriikide poole ja reageerida nendele rünnakutele koordineeritult Euroopa Liidu tasandil. peame olema ka ettevaatlikud selles osas, me ei tohi küsimuse alla saad-, seada inimese eh, privaatsust eh, küberturvalisuse huvides ja ilmselge on see, et meil on vaja sertifitseerimist Euroopa tasandil ja ENISA-l on vaja tegutseda koostöös kõikide partneritega, mitte ainult äh, käputäiega ja ma arvan, et me peame toetama ja kaitsma meie tarbijaid. kui me räägime kohustuslikust või vabatahtlikust sertifitseerimist, siis peab see arutelu arvesse võtma ka tooteid. ja kõige tundlikumate teemade osas võib-olla oleks vaja kohustuslikku lähenemist ja lõpetuseks see ettepanek minu arvates on äh, komisjoni poolt veel liiga äh, lahtine, seepärast ka meie raportöör teeb olulist tööd ja me toetame teda tema töös, aitäh. aitäh. nüüd me oleme fraktsioonid lõpetanud ja sõ-, sõna saavad järgnevad kolleegid, palun tehke lühidalt Thank you very much and thank you very much. suur tänu, Angeelika, ütleb härra Bonni ja aitäh selle sissejuhatuse eest, mitte ainult selle eh, küberturvalisuse paketi eh, tutvustamise eest, aga teatud dilemmade väljatoomise eest ja me peame praktiliselt lähema, kui me soovime millegi jõuda. esiteks, oluline on tugevdada ENISA-t sellepärast, et me teame, et ainult ENISA saab Äh, sidusrühmade panust tugevdada, see on oluline ja teisest küljest peame me toetama ENISA-t ning looma uue teabevahetuse mudeli. see on ainus viis, kuidas teada rohkem äh, rünnakute suhtes ja meil on vaja rohkem infot äh, ka analüütilistes valdkondades. samuti on tähtis analüüsida ka mm, äh, riske ning lahendusi, äh, mis lähtuvad riskipõhisest lähenemisest. Enisal peaks olema võimalus koguda mitmeid andmeid ning teha ka teatud ettepanekuid teiseks, see, mis puudutab sertifitseerimist, ma olen nõus sellega, et me ei ole valmis äh, nende kohustuslikuks muutmist, aga me peame lähtuma vabatahtlikust ja siis looma perspektiivi äh, kohustuslikuks. me ei räägi institutsioonidest, vaid me räägime julgeolek-, turvalisusest, me räägime meist, ettevõtetest, seega see on väga oluline ja ma olen nõus et sertifitseerimiskavad võiksid olla turupõhised ning olla seotud ka vastavate tööstustega. ei ole ühte lahendust kõigile, me peame seda arvesse võtma ning lõpetuseks see, mis puudutab võimalust arutada ka küberturvalisuse kirjaoskust, see on samuti tähtis aspekt, aitäh. aitäh. härra Luupes, palun suur aitäh, proua juhataja. vahel mõnikord on niisugune tunne, et kui räägitakse mingist Euroopa Liidu ametist, siis on see nagu alati negatiivse varju, varjundiga ja need kulutavad väga palju eelarvelist raha, kuid ENISA peab tegelikult võitlema väga tõsiste probleemide ja nende lahendamisega. päev päeva järel tulevad küberturvalisuse teemalisi uudiseid ja seda, et seda on rikutud, et on tegemist häkkerite rünnetega ja kas või Facebook USA-s just hiljuti ja mis sellega kaasnes, Euroopal peavad olema need vahendid, et kõige selle vastu võidelda. et äh, me saaksime võidelda tõhusalt, äh, tõhusalt äh, niisuguste küberintsidentide vastu me peame lähtuma, et asjade internetis on alati turvaauke ja need turvaaugud võivad maksta inimeste elu. seega meil on vaja vahendeid ja meetodeid, mis vastavad ajanõuetele. see saab olema tehnilises mõttes väga keeruline. ettepanek läheb õiges suunas, suur aitäh! aitäh ja nüüd Pilar de Castilla, palun aitäh! osalesin mina ja koos Angeelikaga ühes arutelus, kus rõhutati. interneti turvalisus on järgneva kümne aasta e, prioriteetteema, see on teema number üks. kuulge, ärge muretsege, see saab olema kogu meie elu niimoodi. see on määravaks meie elus seega me peame teisiti mõtlema hakkama. samas liitun paljudega, kes siin juba on sõna võtnud ja nende välja öeldud seisukohtadega. ma leian, et oluline on juba öeldud, selles mõttes on aga väga tähtis, et me seaksime asjad nende tähtsuse järgi ritta, et meil oleks prioriteedid, et muidu on nii, et seadusandlus alati loongib tegelikkuse sabas. me ei tohi lasta seda vahemaad väga pikaks venida, kui me räägime kas või sertifitseerimisest, siis on väga oluline, et me oleksime paindlikud ja et me eh, paneme asjad prioriteetide järgi paika, aga käsutame ka eh, sertifitseerimisest tulenevaid võimalusi paindlikult ja teeme seda pidevalt. on väga keeruline igas Euroopa Liidu liikmesriigis seda saavutada Euroopa Liidu tasandil, tervikuna on see veel keerulisem. aga kui me oleme, prioriteedid on paigas ja kui me oleme paindlikud, kui me ei unusta, et interneti turvalisus eh, ei ole meie mureks mitte ainult järgmised kümme aastat, vaid ka alati tulevikus, sest see kõik on meie ühiskonna osaks juba täna. aitäh ja viimase kõnelejana. suur aitäh. mul on kaks küsimust. proua Niibel küsis täiesti õigesti, milline on vastuvõetav turvalisuse tase ja milline on NISA roll. nii, kõigepealt esimene küsimus. tuletan teile meelde, kuulasin ära siin teatud kolleegide seisukohad, kes ütlesid, et äh, tuleks siiski sertifitseerida vabatahtlikult, mitte muuta see kohustuslikuks. miks mitte? kui ei ole kohustuslikku sertifitseerimist liikmesriikide jaoks, siis äh, me ei saagi sundida liikmesriike omavahel koostööd tegema, sest noh, on riike nagu Saksamaa ja Prantsusmaa, kelle turvalisuse, küberturvalisuse tase on väga-väga kõrge ja neil on palju-palju ekspert, eksperte ja neil on öö, äh, ka eetilise käitumisega laborid, kes testivad teatud lahendusi ja, ja nüüd noh, hea küll, räägime e, e, wifi neli punkt EU-st, räägime internetist kõigile ja kõik, kogu maailm on ju omavahel ühenduses ja küberrünnakud võivad ka igalt poolt ükstaspuha kustkohast tulla. tegelikult ei ole olemas mingit väikest ja suurt turvalisust. küberturvalisuse tase peab olema selline, et me saaksime elada ja dünaamiliselt oma majandustase arendada. me peame kindlust sisendama ettevõtetele ja kodanikele. meie oleme ka kodanikud nüüd. Äh, näiteks minu pank teatas mulle, et keegi oli minu, minu pangakaardiga eh, soovinud Bangkokis raha välja võtta ja pank teatas mulle ja minul oli hea meel eh, kuulda, et näete, turvalisuse süsteem pangas oli tõhus eh, mina tahaksin nii, et minimaalne Euroopa Liidu küberturvalisus oleks siiski normiks. vastasel korral me lihtsalt ei jõua kuhugile Euroopa Liit ja Hiina äh, on juba sertifitseerimissüsteemid äh, loonud ja vast-, kui meil midagi ei ole, siis tekib ähm, hoopis majandussõda, äh, meie jääme kaotajaks turgudel ja, ja küberturvalisus ka. Enisa roll on kogu sel-, selles loos väga tähtis tuleb tagada liikmesriikide vaheline äh, koostöö selleks, et äh, Euroopa Liidus valitseks kõrge küberturvalisuse tase ja sellepärast tulebki tugevdada ENISA rolli. tuleb läbi mõelda, milline on ENISA missioon, milline on tema roll, mida me nõuame temalt ja siis vaatame, kas on meil ka piisavaid vahendeid selleks. Patricia rääk-, rääkisin viisteist minutit, ma tahaksin natuke rääkida, aga ärme räägime siin eh, sada, sada viiskümmend või kakssada. vaatame seda, mis, mida oleks vajalik nende Enisa õlule pandud ülesannete täitmiseks ja siis vaatame, kas meil on raha selleks ja kui me seda ei tee, siis ma kardan küll, et ähm, Enisa lihtsalt kukub läbi. Eh, aitäh. palun Euroopa Komisjoni esindaja, teil on sõna. suur aitäh, et andsite Euroopa Komisjonile sõna ja aitäh ka nende komplimentide eest selle ettepaneku kohta, mis me tegime. vaatan, et teie kõnelused on juba päris kaugele jõudnud ja meie jaoks oleks siis nüüd täna eh, mõttekas vaadata, millised on need ühised nimetajad siin parlamendi, nõukogu, komisjoni vahel ja kus on vaja mida sel-, midagi selgitada. me näeme, et äh, Niisa rolli puhul äh, on teatud konvergents saavutatud liikmesriikide parlamendi vahel, kõik soovivad alalist mandaati ja tugevamat agentuuri. nüüd sellele on vaja ka leida siis vastavad ressurssid, kas Euroopa Liidul on piisavaid vahendeid selleks, et ENISA saaks oma rolli täita ja muidugi, millised ülesanded me ENISA-le anname? Mm, väga palju toetatakse seda, et ENISA tegeleks ähm, samade ülesannetega nagu praegu aga nõukogus tuleb arutada ka NISA rolli sertifitseerimises ning äh, organiseerimises ning koordineerimises. Äh, paljud rääkisid NISA rollist ka intsidentide puhul, loomulikult äh, suurintsidentide puhul saavad liikmesriigid Euroopa Liidu ametit täiendada, aga NISA ei tohiks liikmesriikide tegevusse sekkuda komisjoni ettepanekus ei soovinud ei soovitud sugugi äh, sa-, äh, pakkuda välja samasuguseid ülesandeid, kui liikmesriikide agentuuridel juba on. me tahtsime uue õigusakti luua, nagu te teate, NISA juba äh, tegutseb erakorraliste vastuste võrgustikus Euroopa Liidus, seega see on juba olemas ja nüüd sertifitseerimise küsimus. liikmesriigid tõesti soovivad ähm, enam-vähem samat riskianalüüsi põhist süsteemi, läbipaistvat süsteemi. nüüd äh, küsimus on selles, kas tegemist, äh, kas see äh, tuleb nii-öelda enesekontrolli käigus teha. see süsteem, mille meie välja pakkusime, on vabatahtlik. see tähendab, et kui keegi skeemiga ühineb, võtab ta endale kohustuse raamis, mingis kindlas raamistikus töötada ja siis äh, teda ka kontrollitakse. siiani meie määruses sellist äh, iseenese, iseeneslikku reguleerimist ei olnud ja siis räägiti ko võimalusest kohustuslikku sertifitseerimist sisse viia. ma vastaksin härra Telitškale komisjoni ettepanekus on juba alus olemas selleks, et teatud valdkondades muutub skeem kohustuslikuks. meil on näiteks artikkel nelikümmend seitse, eh, kus selgitatakse, et sertifitseerimisskeemi võib kasutada eh, näiteks eh, vastavuse tagamiseks või siis ka Euroopa Liidu õigusega kooskõlastamiseks seega meil on olemas võimalus äh, luua kohustuslik sertifitee, sertifitseerimine. miks siis komisjon seda ettepanekut veel ei teinud? meil ei olnud piisavalt tõendeid selle kohta, ähm, milline võiks määruse kohaldamise olla, kui ka äh, kohaldamisala olla, kui kaugele võiks minna sellega ja milline on see kindluse tase, mida oleks vaja turule nüüd küsimus liikmesriikide sidusrühmade osalemisest. nõukogu on seda küsimust arutanud. komisjoni ettepanekus öeldakse, et liikmesriikidel on väga oluline roll ka Euroopa sertifitseerimisskeemide väljatöötamiseks teeme ettepaneku luua Euroopa Liidu sertifitseerimisrühm, kes siis teeb need sertifitseerimise ettepanekud. miks komisjoni kaudu? vot sel korral on see lihtsalt ähm, võimatu kellegi teise poolt äh, rakendada ja nüüd äh, siin räägiti ka äh, projektist, meie agentuurist, mis on nagu laps, kes on juba suuremaks kasvanud, aga ta peab veel edasi kasvama ja talle on vaja jõudu. seega kui nüüd lisada veel ENISA ülesannete sekka ka see sertifitseerimise kontroll, siis see äh, muutub äh, kogu protsess haldamatuks nüüd. ENISA-ga muidugi äh, või ENISA muidugi peab sidusrühmadega konsulteerima, et hinnata sertifitseerimisskeeme, aga siin on ilmselt vaja natukene seda teksti selgitada, täpsustada ja jällegi arutada läbi ka nõukogus nagu te teate, nõukogus liigub see teema väga hästi edasi. meie oleme muidugi alati valmis aitama ka ITRE komisjoni. Äh, te olete meile ka aega andnud selleks, et arutada neid küsimusi ja ongi kõik, tänan. E, e, me täname teid teie sõnavõtu eest, meil on ainult paar minutit aega. proua Niibler, katsetame nüüd selle lõpule viia teen lühidalt, tahaksin tänada kolleege nende märkuste, küsimuste ja hinnangute eest, see on minu jaoks väga suureks abiks ja, ja kui me räägime sertifitseerimisest, kas see peab olema kohustuslik või vabatahtlik, seda on vaja põhjalikumalt äh, kaaluda ja lõpuks otsustada, meil on tarvis, et meie turul oleksid turvalised tooted, kui me kohustame Eh, sertifitseerima, siis me suudame seda tagada, aga me peame vaata, et me siin nagu liiale ei läheks. ma tänan kõiki tehtud märkuste eest, mul on hea meel edasiste arutelude üle ja ma esitan oma raporti projekti järgmisel nädalal. jah lõpparuande esitamise tähtaeg on kahekümne neljas aprill kaks tuhat kaheksateist. see on tähtaeg, mida me peame arvestama väga huvipakkuvulise arutelu ja nüüd me räägime eh, ITRE delegatsiooni visiidist eh, Tšiilisse kaheksateistkümnendast kuni kahekümnenda septembrini leidis see aset ja nüüd ma annaksin sõna kolleeg Levandovskile, kes peaks andma visiidist ülevaate ajast kinni pidades um,. Mission... nii, annan siis lühikese ülevaate meie visiidist Tšiilisse, kuna meil on Tšiiliga assotsiatsioonileping valmimas ja seega äh, visiit oli täiesti õigeaegne ja vastas ka ITRE komisjoni huvidele. Euroopa missioon Santiago de Chiles oli suureks abiks meile. me kohtusime välisministeeriumis ministriga eh, riigiasutuste ja äriringkondade esindajatega, senati esindajatega, samuti äh, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere majanduskomisjoniga, mis ta samuti asub äh, Santiago de Chiles nüüd. võib-olla on äh, huvitav märkida seda, et Tšiilis äh, asuvad maailma suurimad observatooriumid, suurimad teleskoobid, nii et meie delegatsiooni liikmetele oli see visiit väga, väga huvitav. Tšiili on poliitiliselt ja majanduslikult stabiilne riik, kõige stabiilsem ehk sellel kontinendil ja väga atraktiivne äh, partner, ta äh, konkureerib Hiina ja Jaapaniga. nüüd mm, päikese- ja tuuleenergia valdkonnas, digitaalküsimustes, VKE-de teadusuuringute valdkonnas on võimalik koostööd teha ja eh, me kindlasti peaksime natukene oma kuvandit ka eh, parandama eh, Tšiilis. muidugi traditsioonilised partnerid Tšiili jaoks on Portugal ja Hispaania ja Euroopa on midagi natukene kauget aga ajaloolistel põhjustel võiks midagi siiski äh, paremaks muuta ja igal juhul oli äh, see visiit toimunud äh, sellises sõbralikus õhkkonnas. suur aitäh kõikidele, kes seda aitasid ette valmistada. kui keegi märkusi rohkem teha ei taha, siis me täname härra Levandovskit ja järgmine on meie delegatsiooni visiit Genfi no üheksateistkümnendast kahekümne esimese detsembrini, et osaleda kvaliteetjuhtimise foorumil. palun, härra Pooni. suur tänu. nagu te teate, siis kaks tuhat seitseteist aastal korraldati Euroopas Genfis EGF-i poolt, IGF-i e poolt äh, üritus ja mina olin Euroopa Parlamendi delegatsiooni juht. meil on tugev koostöö Euroopa Komisjoniga. volinik Maria Gabriel on olnud komisjoni delegatsiooni juht. meil oli mitmeid ühiseid kohtumisi, eriti just noortega mitmed küsimused olid seotud interneti teemadega, samuti keskendusime ka julgeolekule äh,, eraelu austamisele, eh, libauudistele ja väljendusvabadusele, sõnavabadusele. kohal ei olnud mitte ainult Euroopa Liidu esindajad, aga ka naabruskonna riikide esindajad. kohtusime ka mitmete vabaühendustega, kes on seotud mitmetes olulistes protsessis. me rääkisime internetivabadusest, sest teatud teemade käsitlemine Ladina-Ameerikas või Aafrikas annab täiesti erineva pildi kui Euroopa perspektiiv. ja ma arvan, et meil oli võimalus väga palju arvamusi äh, avaldada, tegemist oli väga viljaka kogemusega nii neile kui meile. me rääkisime ettevõtete esindajatega, oli selge, et selle interneti haldamise foorumi käigus äh, on vaja käsitleda ka olulisi tulevikuperspektiive samuti rääkisime ka tööjõuturu muutustest ning sellest, kuidas tööjõud saaks ähm, kasutada või peaks muutuma tehisintellekti ja masinaõppe äh, koostöö puhul inimestega. rääkisime mitmetest teemadest, mis puudutavad internetineutraalsust tegemist oli äh, kuuma teemaga seoses USA ametivõimude otsustega. loomulikult rääkisime me ka investeeringutest 5G võrku. nagu te teate, siis me räägime sellest, et me tahame olla juhtrinnas, aga samas Lõuna-Korea tutvustas äh, esimesena 5G-d äh, taliolümpia ajal ning jaapanlased liiguvad samuti selles suunas, et suveolümpial kaks tuhat kakskümmend aastal seda saaks kasutada. tegemist oli viljaka külaskäiguga, me olime väga aktiivsed, kohtusime ka nendega, kes korraldavad Eurodikiga käesoleval aastal Euroopa interneti haldamise foorumis, see toimub Tbilisis juuni alguses ja kui teil on huvi, siis peab sellest märku andma, sest minu arvates oleks väga hea rääkida sellest ähm, korraldamisest mitte ainult ähm, Euroopa Liidu pealinnas, aga ka nii lähedal ja kutsuda inimesi ka Balkani riikidest ja Põhja-Aafrikast. minu arvates oleks see väga oluline ja viimane märkus pärast delegatsiooni, pärast äh, interneti haldamise foorumit rääkisime ka äh, kriitilistest teemadest. me peame rääkima, milline on IGF-i mudel, me peame toetama Euroopa IGF-i ja Euroteki arengut. see on oluline meie ettevõtetele, meie äh, vabaühendustele ja tulevikuperspektiivi arvesse võttes kaks tuhat kaheksateist on esimene aasta, mil me ei tea, kus see sel aastal aset leiab, IGF, ja seega see samuti näitab, et midagi on valesti. tõenäoliselt toimub interneti haldamise foorum kaks tuhat üheksateist aastal Berliinis, aga hetkel ei ole selge, kuidas ettevalmistusi käesolevaks aastaks aasta foorumiks eh, korraldada ja meie jõupingutused on suunatud sellele, et toetada Eurotiki üritust juuni alguses Tbilisis. Eh, aitäh, kolleeg Boni, see oli väga huvitav teema iseenesest samuti kas keegi tahab veel sõna võtta, ma näen, et siin ei ole tegelikult neid kolleege, kes kuulusid delegatsiooni, seega liigume edasi Austria juurde, härra Rüübikit ma aga ei näe. siis räägime nõukogult saadud äh, tagasisidest ja selles osas saab sõna kolleeg Pilar. Äh, aitäh, tegemist on olulise teemaga, mis puudutab käimasolevaid läbirääkimisi. tegemist on elektroonilise side seadustikuga ja me peame arvesse võtma, et parlamendi hääletus kaks tuhat üheksa aastal, seega tegemist kümme aastat tagasi toimunud üritusega ning tehnoloogia on muutunud niivõrd dramaatiliselt, eh, ja kõik see leiab aset erinevas olukorras. olukorda määratleb vajadus meie võrkude, meie taristu arenguks elektroonilises sidevaldkonnas, mis äh, vas-, mis suudaks tagada Euroopa majanduse konkurentsivõime seda arvesse võttes põhiline ettepanek koos konkurentsiga ja tarbijakaitsega, nii nagu ka varasemalt, siis põhiline ettepanek praegusel hetkel on paika saada regulatiivne võrgustik, mis suudab toetada investeeringuid, mis on vajalikud. viissada miljonit, kuussada miljonit eurot on vaja selleks, et oleks ähm, äh, piisava võimekusega äh, võrk ning äh, välja töötada 5G ja teised uue tehnoloogia valdkonnad. seda arvesse võttes see direktiiv pea, sisaldab ka komponente, mis on vajaduste keskmes. me peame arvesse võtma Äh, nende arendamist äh, õigel viisil. ühest küljest äh, spekter, mis oli raskes olukorras, kuidas kujundada vastav poliitika ja selle juhtimine vähemalt põhimõttelisel tasandil. liikmesriigid on alati leidnud, et spekter on midagi, mis lähtub lähimuspõhimõttest ja nad äh, ei soovinud ühtse turu osas, mida me käsitlesime just hiljuti, rändus või mingid muud teemad, mille osa oli ka Spektrum ja seda ei olnud võimalik isegi arutada, sest nõukogu ütles ei, ei, ei. ja see ei ole hetkel osa arutelust. nüüd, kui me oleme jõudnud selle äh, teemani, siis jällegi seesama olukord tegemist oli äh, tähtsa teemaga ja olukord on muutunud, sest äh, viimaste nädalate äh, arengud on sellised, et kõik lahendused on võimalikud ning lähtuvad vajadustest, mis puudutab kiirust, kvaliteeti ja muid aspekte. kolmepoolsetel läbirääkimistel oleme me jõudnud esialgse kokkuleppeni, sest midagi ei ole kokku lepitud, kuni kõik on kokku lepitud, aga oleme jõudnud kokkuleppeni spektrumi, spektri osas, mis äh, ausalt öeldes meie arvates on tõeline edulugu äh, parlamendile ja me oleme nii väga survestanud ähm, seda ühist raamistikku spektrumi haldamise osas. litsentsid, mille, mis ei olnud reguleeritud ja ühist poliitikat ei olnud, selle osas on see nüüd paigas ja kakskümmend aastat äh, kasutusõigust äh, selle sagedusala osas on miinimum. ja see on midagi, mis arvesse võttes äh, seda pikka kestust võib olla atraktiivsem investoritele. teiste sätete osas ma ei hakka siin detailidesse laskuma, aga ka siin on äh, liikumine samas suunas, ehk siis ähm, ühised sätted aga samas äh, ka nii-öelda sõbralik äh, raamistik, äh, et investeeringuid ligi tõmmata. lisaks sellele midagi, mis on uus, mis toodi sisse arutelu käigus. me oleme heaks kiitnud selle, et enne kaks tuhat kakskümmend aastat need sagedusalad, mis on seotud 5G väljatöötamisega, peavad nende osas peab olema võimalik neid siis kasutada. see tähendab, et 5G äh, väljatöötamisel vähemalt äh, Euroopa Liidus on meil olemas vajalik äh, taristu sageduste osas. teisest küljest, kui me oleme selle kokkuleppe saavutanud, nüüd räägime me sellest, kuidas tagada juurdepääs võrkudele. võrkude osas samuti kujundatakse määrust, mis toetab äh, investeeringuid. hetkel käsitleme me seda komis-, vabandust, mitte komisjoniga, vaid nõukoguga ja loomulikult äh, ka komisjon osa, aga me meil on kindlasti raskusi, mis puudutavad nõukogu seisukohti, parlamendi seisukohti ning osades valdkondades on erimeelsused väga suured, aga me pingutame ja mina omalt poolt ütleksin suurepärase meeskonnaga Euroopa Parlamendis, kõik variraportöörid eh, ja kolleegid teavad väga hästi eh, neid raskusi ja mina leian, et ainus viis, kuidas saavutada suurepärane kokkulepe järgmiseks äh, triloogiks ja loodetavasti jõuame me lahendusteni. aga ausalt öeldes minu kogemus näitab, et tõenäoliselt äh, on tegemist äh, aspektiga, äh, milles ma osalen teisel viisil, tol korral siis raportöörina, aitäh kõigile äh, meeskonnas osalejatele ja aitäh kõigile ja aitäh ka ITRE sekretäriaadi esindajale, aitäh! aitäh selle info eest see pole ju lihtne teema. aga nüüd härra Rüübik, tõmmake veel paar hetke hinge. ma näen, et siin ei ole kedagi, kes võiksid rääkida järg, järgimatest delegatsioonide visiitidest. ah, härra Lopes on siiski siin, aga palun. aitäh, proua juhataja kui jätta kõrvale see, mida juba on öeldud, siis meie komisjon ja see kõrge koda peaksid taastuv, on juba taastuvenergiate vallas teinud väg, nii mõndagi. me pidasime maha kolmepoolsed läbirääkimised, see oli siis juhatav etapp, iga osapool selgitas oma seisukohti kuid me olime sunnitud tõdema, et parlamendi ja nõukogu seisukohad on erinevates valdkondades väga erinevad. Meil on väga erinev käsitlusviis, aga on ka valdkondi, kus meie oleme, valda, valitseb üks meel nüüd võetavad ees mõningad tehnilised istungid, täna õhtupoolikul oli meil näiteks tehniline istung, et selleks, et töötada välja kompromisse, äh, mida esitatakse järgmisele triloogile, mis leiab aset kahekümne seitsmendal märtsil. me loodame, et äh, eesistumise ajal esitatakse mandaat, millega edasi minna. mulle tundub, et Bulgaaria kui eesistujamaa teeb head tööd ja ma tahaksin tänada nii bulgaarlasi kui ka tema meeskonda tervikuna erineva eh, väga eh, val-, valmisoleku eest eh, erinevate seisukohtadega töötada. komisjon esitas samuti andmed ja tutvustas tehnoloogilisi arenguid. mis on äh, aset leidnud pärast seda, kui viimane kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, projekt e-, esitati. aga see on väga mahukas ettevõtmine ja me oleme natuke mures, jah, praegu on küll veel nagu äh, sondeerimisfaas, aga me tahaksime loota, et nõukogu teeb sammu parlamendile lähemale ja äh, toetab senisest enam taastuvenergiaallikate edendamist ja teeb kaasoomaseid ettepanekuid. rõhutan veel kord, et tegemist on sondeerimisfaasiga ja kahekümne seitsmendal märtsil saame asjadega juba detailsemalt edasi minna. ka Bulgaaria kui eesistujariigi valmisolek tuleb senisest enam ära kasutada. ent nii mõndagi on veel ära teha. erimeelsused on ikkagi jätkuvalt väga suured. aitäh! ma saan aru, et siin ootab meid ees veel väga suur tööpõld, aga me täname teid selle teabe eest. ja nüüd, enne kui võtame eh, viimased kaks kolmepoolset läbirääkimist ette, räägime lühidalt neljateistkümnendast kuni kuueteistkümnenda veebruarini Austriasse aset leidnud visiidist, sõna on kolleeg Rüübigil. aitäh! ma arvan, et teie delegatsioon sõitis sinna õigel ajal, see ei olnud otseselt seotud Austria kui eelseisva eesistujariigiga me arutasime austerlastega paljusid küsimusi, mitte ainult mitmeaastast finantsraamistikku, vaid Brexitit vaid ka neid, vaid eeskätt neid küsimusi, mis meie kui äh, tööstuskomisjoni jaoks on olulised. meil oli väga tasakaalustatud delegatsiooni koosseis ja ma tahaksin rõhutada, et Austria parlament näitis meie visiidi vastu üles suurt huvi ja see visiit näitas, et me elame siiski kahes erinevas maailmas, mistõttu on väga hea, kus leiavad aset niisugused mõttevahetused, et üksteist paremini mõista. Austria parlamendisaadikud suhtusid meie visiiti väga positiivselt ja avaldasid soovi, et käiksime tihemini, et põhjalikumalt arutada. me käisime äh, kvantoptika instituudis, see on Teaduste Akadeemia instituut Austrias ja seal valitseb meie teadusuuringute programmi vastu väga suur huvi, nagu kolleeg Castillo juba rõhutas digi siseturu teemal rääkides, siis meil on äh, ju siin oli võimalik juba näha, milles seisneb äh, kanttehnoloogia äh, võimalused tulevikus, sest see valdkond suudab internetimaailma tõelise revolutsiooni läbi viia ma arvan, et kogu internetimaastik eh, kule saab osaks väga suur muudatus ja seega me peame vaatama digisiseturgu täiesti uutest vaatevinklist. siis me käisime NV eh, grupis, see on väga suur energiakontsern, mis tegutseb mitte ainult Euroopas. siin oli meil väga intensiivne arutelu. arutelu äh, rikastustehases ja see oli väga huvitav jälgida, kui me äh, külastasime mm, gaasitootmisettevõtet äh,, äh oli täitsa üllatav teada saada, millistes mahtudes tegelikult töötatakse. ja Baumgartneris on viis suurt kompressorit, arvukalt kaastöötajaid ja minu arvates äh, äh, on nende ees väga suur väljakutse selleks, et äh, tagada energia tarnekindlus ja luua vastavad gaasivarud. siis, kui gaasist toodetakse elektrienergiat, siis tekivad loomulikud küsimused ka ENSO E osas meie jaoks on selge, et äh, Austrial on niisuguseid elektriliine kolmsada viiskümne kilomeetri ulatuses ja seal on ka öö, äh, vahetusjaamad, nad kurtsid, et öö, äh, seniste süsteemide sulgemine on Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks kaasa toonud väga pikaajalise taotluste läbivaatamise, läbivaatamise perioodi. ma leian, et loa andmismenetlus ei peaks öö, kestma enam kui kolm aastat. ja kui keegi vastu ei väida, siis tuleks lihtsalt luba anda ja me eeldame, et Euroopa Komisjon öö, tuleb välja omapoolse algatusega selleks, et infrastruktuuri taristut puudutavad otsused öö, äh, oleksid kooskõlas meie eesmärgi püstitustega. kui taristu on olemas, siis tuleks öö, äh, tagada, et elanik suudaks ka öö, äh, seda teenust osta ja me peame vaatama, kas me siin äh, demokraatiat ei kuritarvita, kui me teeme ühe või teise otsuse ja terve veokasti täis pretensioone laekub selle peale. suurtes äh, Austria tööstusettevõtetes pidasime maha väga intensiivsed arutelud, ühes ettevõttes oli enam kui neli tuhat töötajat, asi puudutas eeskätt teadusuuringuid ja seda, mida Euroopa kavatseb energiapoliitika osas ette võtta, avaldati lootust, et oleme senisest nõnda öelda jõulisemad ja agressiivsemad. viimasel päeval kohtusime me digitaalküsimuste, majandus- ja VKE-de küsimustega tegeleva ministriga. ta on ise alustanud oma karjääri telekomi valdkonnas ta on tarkvaraspetsialist. tema jaoks olid olulised koolituskavad ja temaga toimunud mõttevahetuse käigus kasutasime ära tõesti iga minut, ehkki kohtumiseks oli aega väga vähe. siis me käisime energeetikaministeeriumi direktori juurde, juures meid võeti vastu, võttis vastu härra Loš. Äh, arutasime küsimusi, kuidas on võimalik äh, tagada talvisel äh, perioodil energiatarnekindlus. ma leian, et Austria on suutnud selgelt näidata, et taastuvenergiate valdkonnas on võimalik saavutada suuri edusamme ja valitsus on teinud, teinud eesmärgiks aastaks kaks tuhat kolmkümmend Eh, töötada ainult taastuvenergiaallikatega. siis me käisime haridus- ja teadusministri jutul me tahtsime saavutada FP9 jaoks öö, eh, sujuva edasimineku ja meile kinnitati, et Austria eesistumise ajal veel enne valimisi võetakse see FP9 vastu. selleks, et näidata, millised on meie tegevuse raskuspunktid tulevikus. Viinis külastasime väga huvitpakkuvat koolituskeskust. me soovime, et kõikjal Euroopas oleks niisugused keskused, et noored võiksid äh, tõepoolest igal pool aru saada, milles seisneb teadus, tööstus ja energeetika ja selle valdkonna arengud. suur aitäh! see oli väga huvitav visiit. meil on vaja veel kolm punkti läbi vaadata, need puudutavad kolmepoolsete läbirääkimiste hetkeseisu. ja nüüd eh, juhtimise teemal, palun suur tänu. tahaksin teha siis väikese kokkuvõtte äh, sellest juhtimise määrusest. esimene äh, kolmepoolne kohtumine toimus kahekümne esimesel veebruaril äh, kaks tuhat kaheksateist, siis tutvustati parlamendi ja nõukogu vastastikuseid seisukohti ja arutati mitmeid artikleid, aga mingit otsust ei võetud sisu suhtes vastu minu kolleeg siin kõrval, Claude Turmes, on kaasraportöör ja siis me toonitasime, et parlamendil on tugev eh, mandaat, eh, mis anti täiskogul meile, eh, siis tõime välja parlamendi seisukohad kõigepealt vajadus pikaajalise strateegia järele selleks, et Pariisi kokkulepet ellu viia, samuti samuti metaani ja süsinikustrateegia Euroopa Liidu tasandil, samuti vajadus mitmetasandilise dialoogi järele ning makroregionaalse koostöö järele, veel eh, energiatõhususe eh, põhimõte peab olema eh, prioriteetne ning lüngad tuleb täita, seega härra Stankov, Bulgaaria aseminister energia valdkonnas äh, Äh, rääkis kahe seisukoha erinevustest, siis rääkis äh, vajadusest äh, defineerida taastuvenergia kasutamine uueks ning samuti rääkis vajadusest vältida liigset halduskoormust. Euroopa Komisjon muidugi on oma vahendaja rollis Euroopa liikmed Euroopa Liidu liikmed ja komisjon teevad koostööd ja metaani küsimuses sooviti siis, et komisjon viiks läbi uuringu ja parlament soovis seda ka. nii, mm, pärast sellest esimest kolmepoolset kohtumist toimusid ka tehnilise tasandi kohtumised arutati artikleid, täpsustati nende teksti ja kolm tehnilist koos koosolekut on veel enne kahekümne kuuendat märtsi ette nähtud. Eh, kõik liigub praegu hästi ja asjad eh, lähevad oma soodu edasi. Non so se kolleeg Turms vuole aggiungere qualcosa. aitäh. kas kolleeg Turmes soovib midagi lisada? nagu siin Michel ütles, me liigume eh, edasi nõukogu seisukohad on meil nõrgad, me ootame nüüd, et nõukogu ka öö, äh, liiguks edasi, mõned liikmesriigid on progressiivsemad ja öö, äh, tegelevad sellega jõudsamalt ja, ja vaatame, mis siis aprilli lõpus toimub, järgmisel kolmepoolsel kohtumisel. vaatame, kas siis on võimalik kiiremini edasi minna minu arvates on meie puhul kõik selge. parlament on andnud meile laia mandaadi, me peame olema ambitsioonikad, sest kodanikud ei, ei mõistaks meid, kui me järele annaksime nii äh, olulises küsimuses nagu Pariisi, Pariisi kokkuleppe reaalsuseks muutmine, seega ma arvan, et me oleme päris hästi ette valmistunud selleks eelseisvaks lahinguks. E aitäh proua Lopez Blankol on ju ka sarnased raskused. ja nüüd eelviimane kolleeg Rosteta. suur tänu. esimene triloog toimus, see puudutas siis äh, tööstuse arengut kaitsevaldkonnas, see oli siis viieteistkümnendal märtsil Strasbourgis. parlament tutvustas oma mandaati, eelarvekomisjoni ja välisasjade komisjoni kolleegid saatsid mind Gonzales Pons ja Juhan Pasku olid need kolleegid, kes meid saatsid ja loomulikult eh, eesistuja Bulgaaria oli ka meiega ning eh, Bulgaaria soovib läbirääkimisi kiirelt lõpule viia, et määrus jõustuks, sest Äh, see on ette nähtud, et määrus jõustuks kaks tuhat üheksateist esimesel aprillil äh, ja selleks on vaja ka e-, eelarvevahendeid ette näha ja me ei tohiks nüüd sinna aega kaotada. mitu, äh, mitu poliitilist teemat tõstatati, kõigepealt eelarvel, siis erinevad osakud, samuti ettevõtted, kes ei ole toetuskõlbulikud ning me soovisime äh, äh, eelistada siis ikkagi seda, äh, seda finantsmarginaali kasutada, mis praegu, mida praegu on kasutamata mis on praegu kasutamata seisnud ja muidugi me peaksime liikmesriikide poole nõukogus pöörduma, et siis äh, seda muuks ei kasutataks, seda raha ja komisjon lubas selle teemaga tegeleda. ja et kompromissettepanek on, kas me ei saa ju jääda kahele äh, vastast, vastupidisele seisukohale, tuleb leida kompromiss, mis oleks aktsepteeritav mõlemale osapoolele, parlamendile ja nõukogule. edasi need äh, mittetoetuskõlbulikud äh, aktsiad või osakud, äh, äh, nüüd öeldakse, et teatud toodetud toodetavaid relvi on võimalik selle programmi raames toetada, alati tuleb rahvusvahelistest kohustustest kinni pidada loomulikult, siin on jällegi lihtne kokkuleppele jõuda, aga nüüd tööprogrammist parlament küsis, kas on tegemist näiteks delegeeritud aktidega. komisjon soovib oma rakendusakte loomulikult, aga meie jaoks, parlamendi jaoks ei ole rakendusakt piisavalt põhjendatud. nüüd eesmärk on meie parlamendi prioriteete austada. alusakt peab sisaldama juba kõik, kogu vajalikku informatsiooni. parlament soovis rakendusakti lihtsalt sellepärast, et et komisjoni tööprogramm oli väga ebatäpne ja eh, kui kogu informatsiooniprogrammis ei sisaldu, siis pole võimalik selle programmiga edasi minna. selle koha pealt olime me järeleandmatud edasi. Ehm, selgitasin, et meil on vaja palju, palju täpsemaid kriteeriume abi andmiseks, näiteks äh, ettevõtted, mis on Euroopa Liidus ja mis kuuluvad kolmandatele riikidele, pea, äh, peaksid saama tuge ainult siis, kui äh, toetuse andmise tingimused on väga täpselt defineeritud ja komisjon ütles, et noh, see ei ole nii, nii oluline teema, aga komis-, parlament ikkagi soovib, et see oleks lahendatud ja nüüd kümme aprill on järgmine koosolek Äh, tuleb nagu partnerid natukene raputada, vahepeal toimuvad ka tehnilised arutelud, aga jah, kas me maikuuks äh, valmis saame, nõukogu peab ka astuma sammu edasi ja siis komisjon peab mingisugused niisugused ettepanekud tegema, mis mõlemale osapoolele on vastuvõetavad. E, aitäh, see oli ka samuti väga põhjalik ja nüüd on puudus ainult ühe kolleegi seisukohavõtt, ta andis mulle oma märkmed ja loen selle ette. kahekümne teisel veebruaril oli, toimus kolmepoolne kohtumine, toimus neli tehnilist kohtumist, valmistati ette kompromissid. ja see puudutas äh, Äh, energia ja soojuse koostootmist, energiatõhusust. energiatõhusus on tõeliselt esmatähtis. teine kolmepoolne läbirääkimine leidis aset eile. Äh, nõukogu parlament ja komisjon ei suutnud veel kokkuleppele jõuda öö, äh, mitmetes küsimustes eriti on vaja edasi jõuda energiatõhususe teemal. kolmandat läbirääkimiste käigus kavatsetakse rääkida poliitilistest eesmärkidest, energiatõhususe vallas püstitatavatest sihtidest, nõukogu ettepanek oli vaid kolmkümmend protsenti, samuti karvatakse, et tuleb äh, läbi võtta vastavalt artiklile seitse energia kokkuhoiuga seonduvad küsimused. nõukogu äh, tuleb kokku üheksateistkümnendal aprillil ja äh, siis räägitakse läbi ka erinevad võimalikud prognoosid ma ei tea, kas eesistujariik on võimeline esitama selleks ajaks oma kompromissettepaneku, selleks, et äh, siis maikuus lõpule jõuda. meil on nüüd veel jäänud mõned minutid, nüüd me teeme öö, äh, lühikese vaheaja seni, kuni saabub volinik Šefšovitš. ja seda enam, et teema puudutab Energialiitu ja on väga tähtis. see on erakordselt oluline mm, punkt meie päevakorras, palun äh, jääge siia Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. head kolleegid, uh, daamid ja härrad, uh, arvamuste vahetus uh, asepresidendi Maros Šefčovitšiga, Euroopa Komisjoni asepresidendiga ning Energialiidu eest vastutava valdkonna volinikuga ja me räägime viimastest arengutest Venemaalt Ukrainasse suunduvate gaasitarnete osas. aitäh, lugupeetud asepresident, et olete tulnud meie komisjoni. ja me teame, millised on viimased sündmused, Gazprom keeldus tarnimast juba ette makstud äh, maagaasi Ukrainasse ja otsus on taganeda olemasolevast lepingust ja see leiab aset hetkel, kus on väga külmad temperatuurid ja erakorralisi meetmeid on vastu võetud, see, mis puudutab ajutist äh, avalike asutuste sulgemist äh, nagu koolide puhul ja nii edasi ja tuletaksin teile meelde, et kaks tuhat kuus aastal ja kaks tuhat üheksa aastal oli olukord väga sarnane Slovakkias ja Bulgaarias gaasitarneid ei toimunud kahe nädala jooksul keset talve. ja nüüd on sarnane olukord aset leidmas Ukrainas. ja sooviksime lugupeetud asepresidendil öelda paar sõna poliitilise ja õigusliku tausta kohta seoses nende arengutega, e, viimaseid e, sündmusi, millised on selle tulemused varustuskindlusele Euroopa Liidus ja millised on need meetmed, mida Euroopa Liit on astunud ja astub selleks, et e, olukorda lahendada. tegemist on Euroopa Parlamendile tähtsate küsimustega ja ITRE komisjon äh, kannab kõige suuremat vastutust sel teemal. aitäh veel kord tulemast ja annaksin nüüd teile sõna, lugupeetud asepresident, palun. aitäh, lugupeetud esimees, teie Jersey ja lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad, kõigepealt sooviksin tänada teid selle lahke kutse eest arvamusi vahetada ITRE komisjonis, mis puudutab viimaseid arenguid seoses gaasitarnetega Venemaalt Ukrainasse. see komisjon, nagu te teate, siis tegeleb otseselt väga keerulise energialiidu teemadega energiaturvalisus ja välisaspektid täidavad väga olulist rolli selles kontekstis ja ma tean, et tegemist on tähtsa ja südamelähedase teemaga teile ja mul on suur au, et mul on võimalus olnud mitmetel kordadel käsitleda neid teemasid teiega siin ko-, äh, majas ja ma usun, et see äh, selles koostöös on meil olnud võimalik paika panna olulised elemendid, mis minu arvates on meie energia äh, Äh, turvalisuse äh, vundamendiks me oleme võtnud äh, maagaasi varustuskindluse osas uue määruse, mis aitab kaubanduslepingute puhul tagada kindluse ja mitmed liikmesriigid on öelnud, et see ei leia aset, aga nüüd on see paigas ja see annab väga olulisi tulemusi tänu sellele määrusele oleme saanud paika tõhusad mehhanismid, mis on tugevalt ennetavad ja riskiga seonduvad meetmed eh, potentsiaalse kriisi hetkel abiks. samuti võtsime vastu valitsusvahelise vahelise kokkuleppe maagaasi osas, mis võimaldab läbirääkimisi liikmesriikide poolt kokkulepete osas, mis on ainult täielikus kooskõlas meie Euroopa reeglitega ja samuti rõhutaksin teie tööd Euroopa Liidu maa, veeldatud gaasi strateegia osas, mis on oluliselt panustanud mitmekesistamaks meie energiamaastikku äh, meil on väga selged ähm, tõendid selle kohta, et uued veeldatud maagaasiterminalid on aidanud maagaasi langetada meie tarbijatele ja on oluliselt riske maandanud äh, riikide puhul, mis varasemalt olid äh, väga sõltuvad ühest allikast juurdepääs maagaasi turule on, maailmaturule on väga oluliselt mõjutanud äh, energiavalustuskindlust me oleme nendes teemade osas pingutanud ja oleme samuti eh, ka nii-öelda eh, riistvara arendanud, siin ma räägin ühenduspunktidest, aitäh hiljutise eh, heakskiidu eest, mis puudutavad ühishuvisid ühenduspunktide osas, millel on see pöördmehhanism olemas äh, mis äh, annab meile täiendava võimaluse selle kohta, kuidas gaas äh, liigub Euroopa Liidu riikide vahel ja loomulikult võiksime välja tuua mitmeid meetmeid, mida on vastu võetud äh, maagaasi valdkonnas, mida me oleme viimasel aastal astunud. täna saame me tõesti järeldada, et tänu meie tõhusale koostööle ja Euroopa Parlamendi heale tööle on olukord palju parem, lähtudes äh, energiaturvalisuse valdkonnas võrreldes varasemate aastatega ja see näitab äh, käegakatsutavaid tulemusi lisaks sellele, mis puudutab Pariisi lepet ja meie kaks tuhat kolmkümmend eesmärke, oleme me ka astunud samme süsini, madala süsinikusisaldusega äh, tee suunas, kolm aastat hiljem näeme, et sellele üleminek on faktidel põhinev. vaatamata sellele peab samuti lisama et keskpikas persioon, äh, perspektiivis isegi kui me saavutame kõik eesmärgid, siis maagaas on jätkuvalt oluliseks energiaallikaks Euroopas. see on oluline üleminekukütus ähm, selleks, et tasakaalustada äh, meie taastuvenergia valdkonda Euroopas. seega on oluline, kuidas me tagame selle, et meil oleks usaldusväärne gaasitarne põhjus, miks see on niivõrd oluline, tuleneb sellest, et peaaegu kaks kolmandikku maagaasist, mida me Euroopas tarbime, tuuakse sisse väljast ja me näeme, et väheneva äh, sisetootmisega gaasi import suureneb veelgi enam järgmistel aastatel ja siin jõuame me Vene maagaasi äh, tarneteni, sest äh, nende osakaal väljaspool Euroopa Liidust tulevat importi on kõige kõrgem ja praegusel hetkel on see umbes nelikümmend protsenti. seega meie suhted Venemaaga täidavad olulist rolli meie välisenergia suhetes ja nagu ma ütlesin hetk tagasi, siis me pingutame oluliselt selleks, et tagada energia turvalisus vähendada meie sõltuvust ja haavatavust välisfaktoritest tulenevalt. samas peaksime me olema realistlikud ja pragmaatilised, arvesse võttes seda, et stabiilsed suhted gaasi importivate riikidega on olulised selleks, et ähm, toita meie majandust. Ukraina on lähedal, on meie strateegiline partner ja naaber Euroopa Liidule mitmetes valdkondades energiaküsimuses nagu te teate, siis äh, kaks tuhat kuusteist aastal kirjutasime Euroopa Liidu Ukraina tippkohtumisel uue vastastikuse mõistmise äh, memorandumi energiavaldkonnas, mis äh, defineerib ümber meie erinevad mõõtmed ja aprilli alguses räägime me ministrite kohtumisel sellest koostööst meie ees, koostöö on suunatud ka majanduse kaasajastamisele, sest energia on kogu majanduse selgroog ning stabiliseerib selle riigi eh, edasiminekut Ukraina on läbi viinud olulise energiareformi ja, äh, äh, ja väga oluline on see, et ka maagaasisektori reformis äh, viiakse ellu kõik plaanid selleks, et energiatõhusust süvendada ja meie abistame mitte ainult oma teadmistega, aga toega, mis on enam kui sada miljonit eurot käesoleval aastal pra-, samal ajal Ukrainal on väga oluline mm, transpordi roll äh, Vene maagaasi äh, sisenemisel Euroopasse härra Pusek juba viitas aastatele kaks tuhat kuus, kaks tuhat üheksa ja tuletas meile meelde, mis tüüpi dramaatilised tagajärjed olid äh, Euroopa Liidu riikidele ja seega on mul hea meel, et kaks tuhat üheksa aasta vaatamata eh, tuntud väljakutsetele Ukraina idapiiril eh, transpordimarsruut on toiminud hästi eh, kõigil nendel aastatel ning tänu sellele on meil olnud usaldusväärne gaasitarne Euroopasse, mis oli oluline panus selleks, et hoida meie majandusi. samas see transiit tõi ka kasumit ka äh, Ukrainale ning me teame, kui vajalikud need sissetulekud on selleks, et rahastada reforme, mis äh, on äh, Ukraina inimeste tulevikuks tähtsad. ei ole mingit kahtlust, et pinged nende kahe riigi vahel, mis hiljutises minevikus on kaasa toonud koletu Vene okupatsiooni Krimmi poolsaarel ja konflikti Ida-Ukrainas on vahetult mõjutanud energiaolukorda Ukrainas, aga ka Euroopas. ma olen kindel, et te olete lähedalt jälginud ka Stockholmi vahekohtu juhtumeid ja seda protsessi. nagu te teate, siis Stockholmi vahekohtus on on olnud oluline roll kahe eh, maagaasi ettevõtte vahel, naftogaasi ja Gazpromi osas Stockholmi vahekohus valiti mõlema osapoole poolt äh, lepingus ning selle tulemused annavad juhiseid ähm, kaubandussuheteks tulevikus. ma ei saa kommenteerida äh, vahekohtu äh, Äh, e, otsuse elluviimist ega neid äh, samme, sest komisjon ei olnud osa selles protsessis, aga me tervitame, et Stockholmi vahekohus on teinud oma otsuse gaasitarne osas ning transiidi osas, mis puudutab äh, lepinguid Naftogaasi ja Gazpromi vahel. komisjon loodab, et mõlemad pooled peavad otsusest kinni ning lähtuvad uute kaubandussuhete uuendamisel sellest Naftogaasi ja Gazpromi vahel. seega teeb meile muret olukord, olukord suhetes Gazpromi ja Naftogase vahel, mis leidis aset vahetult pärast kohtuotsust kahekümne kaheksandal veebruaris ning Gazpromi poolne algatus lõpetada nii äh, tarned kui ka transiit maagaasi osas kui äh, lõpetatakse lepinguid, siis peaks see leidma aset korrapäraselt, arvesse võttes õigusi ja kohustusi mõlemate osapoolte puhul ning mõju kolmandatele osapooltele nagu Euroopa Liidu liikmesriigid me usume, et kõigi huvides on see, eh, ka Gazpromi ja naftogaasi osas Venemaa ja Euroopa Liidu huvides, et Stockholmi vahekohtu otsusest lähtutakse. ei tohiks olla mingit eskaleerumist kummaltki poolelt ja on veel võimalik, et Gazprom saab täita eh, lahendit lähtudes makset, mis on kaks koma kuus miljardit USA dollarit naftogaasile ja magaasitarne me usume, et igasugused äh, sammud osapoolte poolt ei tohiks äh, transiitgaasi mõjutada, sest see ei aitaks lahendada praegust olukorda. Äh, mõlemad osapooled on kinnitanud, et nii see ei lähe komisjon on valmis hõlbustama läbirääkimisi praeguses olukorras. nagu te teate, siis Ukraina käivitas esimesel märtsil varajase hoiatusmehhanismi lähtudes assotsiatsiooni leppest pärast seda, kui äh, naftogaasilt tellitud gaasi ei tarnitud, see oli esimene kord, kus selline asi käivitati. me reageerisime kohe, mul olid kahepoolsed äh, läbirääkimised Ukraina peaministriga, härra Groismaniga, naftogaasi juhiga Koboleviga ja Venemaa energiaministriga, härra Novakiga. kahepoolsed tehnilised konsultatsioonid leidsid samuti aset äh, ja me käivitasime ka mehhanismi lähtudes ENSO G-st ning äh, saime äh, selle väga olulise organisatsiooni täieliku kaasatuse olukorra ähm, jälgimiseks. arvestades transiidilepingut, mis lõpeb kaks tuhat üheksateist aasta lõpus, äh, usume, et parim viis edasi liikuda on kolmepoolsed läbirääkimised nii vara kui võimalik, selleks et leida lahendus olu-, transiidi mahu osas pärast kaks tuhat üheksat aastat kaal- ning võrgustiku äh, kaasajastamine transpordi network äh, võrgu osas on väga oluline element. me teeme koostööd Ukraina ametivõimudega, et äh, seda protsessi toetada. naftogaas teab, et tegemist on väga oluliste lääne ettevõtetega, kes on seotud ning huvid on olemas Eh, selleks, et äh, kaasa lüüa selles käimasolevas protsessis. Eh, energiaturvalisus sõltub äh, hästi toimivast, läbipaistvast Äh, regulatiivsest äh, raamistikust ning äh, maagaasi direktiiv on suunatud selleks, et tagada igasuguse turu toimimine ning vältida tasakaalustamatust ja kuritarvitamist. seega tahaksin ma öelda paar sõna ka selle kohta, mida te täna hommikul hääletasite. muudatusettepaneku eesmärk maagaasi direktiivi osas on selgitada seda, et Euroopa Liidu maagaasi äh, olukord puudutab kõiki ühendusi, mis on seotud kolmandate riikidega Euroopa Liidu jurisdiktsiooni piiridel. see tagab selle, et kõik torujuhtmed, mis sisenevad Euroopa Liidu territooriumile, on koos toimivad kõikide operaatoritega ja toimivad tõhusalt, nii nagu äh, president Juncker ütles, oma kirjas, mis äh, selgitas äh, olukorra, kõnet olukorras Euroopa Liidus, see on oluline samm selleks, et lõpule viia Energialiit, tugevdades eriti solidaarsuse aspekti, luues ühtne regulatiivne raamistik gaasi ülekandeks Euroopa Liitu, vaatamata päritolule. seega sooviksin tänada teid selle muudatusettepaneku eest ja loodetavasti nõukogu suudab oma seisukohta ümber kujundada ja läbirääkimised saavad jätkuda niipea kui võimalik see on tõstatatud kõikidel tasanditel äh, peaministrite, asepeaministrite, energiaministriga Bulgaariast, eelmisel nädalal äh, Sofias käsitlesime ka Bulgaaria eesistumise teemasid ja ma tean, et äh, ITRE esimees läheb ka samuti peatselt Bulgaariasse, me kõik pöördume eesistuja poole, eriti pärast sellist suurt toetust, nagu see muudatusettepanek teie komisjonist täna hommikul sai Äh, toob see endaga kaasa loodetavasti järelduse, äh, mis aitab ka nõukogus olukorda toetada ning protsessi edendada. sooviksin teid äh, tänada konstruktiivse lähenemise eest selle ettepanekuga seoses ja ma usun, et see täidab ka tulevikus väga olulist rolli selleks, et üles ehitada energiaturvalisus Euroopa Liidus. suur tänu, lugupeetud asepresident meil oli väga hea meel kuulata teie sõnu praeguse olukorra kohta, mis puudutab Venemaalt Ukrainasse suunduvaid gaasitarnete viimaseid arenguid. me oleme Ukrainale väga lähedal, seega on tegemist olulise teemaga, nii nagu te ka mainisite, siis äh, meie jaoks on väga oluline kanda ka oma vastutust meie Ukraina partnerite ees ja see puudutab ka valitsusvahelisi, aga ka rahvusvahelisi suhteid. meil on vaja sellist vastutust, vastasel korral lendab kõik õhku. ja nüüd läheme meie arutelu juurde ja kõigepealt saab sõna Rahvapartei nimel <clears throat> koordinaator äh, härra Kaarins, palun. Uh, thank you very much, chair. suur aitäh, härra esimees, aitäh, härra volinik teie äh, tegutsemine on äh, vajalik ja tore, et te tulite meie komisjoni, aga kahjuks on selle teema ajastamine natukene ebaõnnestunud. ma alustan kommentaarist ja siis mul on küsimus ka. kommentaar no,, miks äh, ebaõnnestunud ajavalik? me teame, et mitte midagi siin päikese all uut ei ole, Venemaa valitsus on Gazpromiga monopoolses seisundis ja kasutab gaasitarneid poliitilise relvana. pärast äh, Stockholmi otsust peab Gazprom maksma äh, päris suure summa naftagaasile Ukrainas. Äh, mitte nii, et nad alustavad nüüd makseid ja koostavad maksekraegu. ei, ei, nad lihtsalt peatavad gaasitarned Ukraina turule ja ukrainlased siis peavad koolid kinni panema, vähendama oma gaasikasutust, sellepärast et nad soovivad tagada transiiti Euroopasse, aga ise kannatavad. meie oleme õigusriigi süsteemis, kohus ütleb, et tuleb trahvi maksta või maksta, aga tegelikult Venemaa äh, raha Ukrainale ei tasu, pigem lõpetab gaasitarned ja kasutab gaasitarneid poliitilise vahendina, seega äh, ta avaldab survet eelkõige äh, üksiseisvatele või nõrkadele riikidele Euroopa Liit Euroopa Liiduga on muidugi olukord äh, teistsugune kui Ukrainaga, sellepärast et meie maksame ikkagi raha äh, Vene kassadesse. aga nüüd peab ütlema, et äh, komisjoni on siiski meie parlamendis gaasituru direktiivi laialdaselt toetanud, no komisjoni ettepanekut ja loomulikult, kui see ettepanek, kolmepoolsed kohtumised läbib, siis komisjonil saab olema ka võimalus aktiivselt sekkuda sellistesse äh, sündmustesse ja tagada see, et kõikidele Euroopa Liidu kodanikele on energiatarned tasand äh, tagatud ja energiapoliitikat ka ellu viidaks. nüüd minu esimene küsimus on see, et kuidas te näete selle direktiivi liikumist läbi nõukogu kolmepoolsete kohtumiste käigus. mida ütleksite äh, nende murede kohta, mida on Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa kolleegid väljendanud, äh, me oleme mures, et see ole, praegune direktiivi ettepanek hakkab koostama äh, Põhja-Aafrikast tulevaid gaasi, gaasitarneid. minu meelest kui on vaja nüüd läbi rääkida gaasi, gaasilepingut, siis ei ole selge, kellega Põhja-Aafrikas kokku leppida, näiteks Liibüa puhul. Pole sugugi selge, seal on konfliktitsoon, konflikt on aktiivne ja kolleegid Lõuna-Euroopas on ka praeguste lepingute pärast mures. mida see direktiiv meile annab, kui ta muutub seaduseks? kas ta muutab, muudab midagi nende lõunapoolsete lepingute jaoks ka? suur aitäh, järgmiseks sotsiaaldemokraatide nimel annan sõna koordinaatorile Dan Mikale, palun. Eh, aș dori să-l salut și eu pe domnul vicepreședinte Sefcovici și să spun... Ka mina tahaksin volinikku tervitada. Ja tahaksin öelda, et on tõesti hea, välja tuua, kui tõsiselt äh, komisjon suhtub sellesse tõsisesse küsimusse nagu energia tarnekindlus. nagu öeldud, komisjon võtab asja tõsiselt, energiatarnekindluse saavutamine on tõesti väga oluline, eriti piirkondades, äh, kes on keerulisemad olukorras, kellel on keerulisem juurdepääs gaasile see ei ole ju tegelikult mingi luksus, meil on seda tarvis. seepärast tahaksin tõesti tänada, et te olete nii pühendunult selle asjaga tegelenud. ja samamoodi äh, tahaksin tervitada seda, et te täna hommikul võtsite vastu ühisturgu puudutava otsuse kui me soovime sõlmida Euroopa Liidus lepinguid, siis tuleb reeglitest kinni pidada. ja see on selge sõnum täna hommikust, mis näitab, et me oleme siin oma märgi maha pannud. kahe nädala eest võeti vastu äh, ühishuvi äh, projektide otsus. see on samas oluline ka energiatarnekindluse saavutamiseks ja taastuvenergiate kasutamiseks, see on väga oluline ettepanek. kui me ei ole piisavalt valmis otsustama, siis me peaksime, eh, siis me ei saa ka aru saada sellest, et energia on meie kõigi jaoks oluline. nüüd, kui me räägime Ukraina ja Venemaa vahelistest suhetest, see on tore, kuidas te seda teemat korrektselt käsitlete, sest pole sugugi lihtne öö, olla selles osas vahendajaks. Nende vahel öö, kes tahavad, et turg funktsioneeriks normaalselt ja nende vahel, kes leiavad, et see ei pea pruugi üldse nii olla. kuid Ukraina ei ole Euroopa Liidu liikmesriik. ja veel üks asi. kui me räägime energiatarnekindlusest, siis oleks oluline mõelda ka nendest piirkondadest, kus, kus öö, äh, on ka maagaasivarud, näiteks Musta mere ääres ja seal on võib-olla maagaasi suurtes kogustes. see võiks näiteks äh, ületada Rumeenia vajaduse loodusliku gaasi järele. kuid komisjon on siin osas olnud äh, väga ettevaatlik ja alalhoidlik ja see ei aita meil energiajulgeolekut tagada. me kavatseme väga tõsiselt suhtuda eh, nendesse küsimustesse, sest et oluline on ka, oluline saavutada need sihid, mille seadsime eh, eh, Pariisis ja mida oleme seadnud taastuvenergiate kasuvõtu osas, me töötame öö, teiega meeleldi koos, aga ma tänan teid isiklikult, et te olete selle asjaga nii tõsiselt tegelenud. suur tänu. ja tarned Bulgaarias, mitte ainult Slovakkias, on ka ju väga lihtsad. meil on praegu Bulgaaria eesistuja. Äh, mister Tošenovski. härra Tošenovski, palun äh, w imieniu konserwatystów i reformatorów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 ka kaks tuhat kuus ja kaks tuhat üheksa olid eriti rasked äh, aastad ja Euroopa Liidul on ka oluline roll mängida. Äh, me oleme pärast kahe tuhande kuuendat aastat äh, päris häid tehnilisi lahendusi leidnud ja nüüd on suurepärane, et Euroopa Liit tunneb end päris turvalisena praegu, me ei ole päris kannatanud ja nüüd et teie küsimused on ju lihtsad, aga vastuseid on raske leida, me räägime kolmandatest riikidest ja millestki, mis toimub väljaspool Euroopa Liitu. mul on hea meel, et kahe tuhande kuuendast aastast saadik on Tšehhi Vabariigi ja Slovakkia nii-öelda vastuvoolu äh, rakendamisega edasi liigutud äh, ja Euroopa Liidu tarnekindlust on suurendatud. kui ma räägin nendest keerulistest küsimustest ja vastustest, siis kas te, te ei pane muretsema, et Nord Stream kaks viiakse lõpule ja siis muutub Ukraina olukord veelgi keerulisemaks? nii tehnilisest seisukohast kui ka lepinguliste suhete poolelt ähm, Nord Stream on ikkagi äh, projekt, mis lööb kaardid segi eh, ja võib-olla meil ei olegi enam Ukraina kaudu enam nii väga gaasi vaja. Ukraina peaks mõtlema, eh, millised, eh, milliseid tehnilisi lahendusi on meil vaja pärast seda, kui Nord Stream kaks teoks saab. meil on nüüd natukene veel aega järele mõelda nende küsimuste üle aga pärast seda, kui Nord Stream kaks lõpetatakse, muutub olukord täielikult. minu teine küsimus puudutab praeguseid energiapaketi läbirääkimisi äh, sõltuvus kolmandatest riikidest suureneb just äh, gaasi tõttu ja me oleme sedasama kogenud teiste fossiilkütustega, äh, kivisöega näiteks. Äh, kas me ei satu lõksu? kui me ei leia tulevikulahendusi, ma tean, need küsimused on väga keerukad ja ma muidugi hindan seda, et volinik siia tuli, aga mm, jah, küsimuste esitamine on päris lihtne, tänan Dziękuję bardzo koledze za, za zadane pytania. Um, next speaker on my list. suur tänu sõnavõtjale ja roheliste nimel on järgmine kõneleja Claude Turmes, kes on meie koordinaator. suur tänu, härra Puusek ja tere päevast, härra volinik. me oleme minu meelest päris uskumatus olukorras, üks Ukraina et-, ettevõte maksab avanssi, maksab ette suure koguse gaasi eest. selleks, et äh, külma saabudes tema elanikkond ei kannataks ja ja siis üks Vene ettevõtja viisteist minutit enne tarne teele saatmist otsustab, ekraani kinni keerata. naised, lapsed, vanurid kannatavad külma Ukrainas ja seesama Vene ettevõte, kui ma nüüd äh, olen õiget informatsiooni saanud äh,, vähendab survet äh, äh piiril gaasijuhetes selleks, et Ukraina süsteem äh, plahvataks ja minu meelest on seda äh, meelega korraldatud rünnakut vaja ka mõista, sest see oli veel lisaks äh, tarnete mitteteostamisele ma tahaks küll, et Euroopa Liit oleks solidaarne ja vastaks jõuliselt sellisele teguviisile. ja nüüd see transiidi kokkulepe Venemaa ja Ukraina vahel kui kaua see kestab, kahe tuhande kahekümnenda või kahekümne esimese aastani? kas Euroopa Komisjon ei Saksamaa, Prantsusmaa ei saaks olulisemat rolli mängida näiteks Minski kokkuleppe kaudu ja aidata, aidata Ukrainat sõlmida leping Venemaaga? ja nüüd veel üks märgus. täna hommikul äh, Äh, arutasime siin äh, erinevaid küsimusi ja mind ei üllata sugugi, et selle koja kommunistid on Venemaa poolel. ja, ja äh, ei üllata ka see, et paremäärmuslastele maksab raha Putin ja tema käsilased, aga mina olen küll uhke, et Roheliste fraktsioonil on igas Euroopa Liidu liikmesriigis ühtsed seisukohad. Poola rohelised võitlevad Saksa rohelised on ainus eh, eh, Saksa fraktsioon, partei, kes eh, samuti on meie poolel ja Prantsuse rohelised on ka täiesti selge seisukohaga välja tulnud. kui meil mingisugune sõnum oleks, ütleks president Macronile, minu arvates on täiesti vastuvõetamatu, et Prant-, Prantsuse valitsus on Minski kokkuleppele alla kirjutanud aga jätkuvalt äh, pöörab selja Ukrainale äh, seoses Gazpromi tüliga ja ma loodan küll, et äh, Prantsusmaa ikkagi areneb edasi. mäletan, et härra mm, Hollande sõlmis selle kokkuleppe, aga, ja nüüd ma usun, loodan väga, et, et Ähm, härra Macron ei hakka siin saboteerima Euroopa Liidu solidaarsust selles küsimuses. suur aitäh, kolleeg, ja järgmiseks on minu sõnavõtjate nimekirjas kuue esindaja. härra Benito Siluaga. Muchas gracias, señor presidente, y también muchas gracias al señor comisario. suur aitäh, härra juhataja väga tore, et te siia tulite, härra volinik, et te tulite siia ITRE komisjoni ette. ma leian, et me ei räägi, peaks rääkima siin mitte ainult Ukrainast, vaid sellel on kõigel mõju ka Euroopa Liidu liikmesriikidele. meil on vaja siiski tagada tarnekindlus, see on meie kõige suurema mureallikas. me sõltume Vene gaasist. kuid eh, me ei esita küsimust sellest, eh, miks me üldse peame gaasist sõltuma, mitte ainult mingist Vene gaasist. Te räägite lepetest ja läbipaistvusest, äh, läbipaistvuse vajadusest lepingute sõlmiselt erinevate riikidega, te räägite ühishuviprojektidest, te räägite energiamiksi suurendamise vajadusest, aga gaasist, gaasi kasutamisest ja selle mõjust keskkonnale te ei räägi kas te ei kavatse üle vaadata kehtestatud sihid, äh, näiteks äh, see taastuvenergia direktiivi, minu meelest see vajab juba uuendamist. selleks, et rakendada uut strateegiat ja vähendada mitte ainult sõltuvust Vene gaasist, vaid gaasist üldse. komisjon räägib alati sellest, et siin tuleb äh, äh, sihtmärke korrigeerida, võib-olla tuleks seda tegelikult teha ka energiavarustuse küsimustes. minu arvates oleks vaja sõltuvust gaasist üldse vähendada. ja ka Euroopas on muidugi suured energiaettevõtted, äh, kes asuvad kohe sõjakalt sõna võtma, nagu näiteks Prantsusmaal Nad on öö, sellest kõigest ju, see on kõige selle valdkonnaga tihedalt seotud. rääkimata Nord Stream kahe ehituskavadest, kuidas te kavatsete selgitada, et nende tihedate sidemete öö, olemasolu korral saab komisjon langetada objektiivseid otsuseid. suur tänu, kolleeg. ja kui tohib, proua Harms järgmisena. viimastel päevadel bilateral on olnud äh, olukorda ka kahepool-, räägitud olukorrast kahepoolsete kokkulepete sõlmimisest, mis on aset leidnud pärast seda, kui Venemaa on äh, survet vähendanud torujuhtmetes. kas on juba ametlikult avatud kolmepoolne formaat, sest varasem maagaasi kriisiolukorda arvesse võttes ning ka eelarve küsimusi arvestades on meil kolmepoolsed kohtumised komisjoni on tavapäraselt leidnud paremaid lahendusi kui kahepoolsetel kohtumistel ja ma sooviksin teada, milline on teie seisukoht selles osas. lisaks sellele tahaksin kuulda ka selle kohta, kas on mingisugust reaktsiooni äh, nõukogu seisukoha osas vajadust äh, reguleerida gaasiturgu nii nagu me äh, siin komisjonis seda käsitleme, kas on mingisugust reaktsiooni, lähtudes hiljutistest arengutest Ukrainas või äh, on äh, olukord endiselt tavapärane ja sakslased ja teised mängivad oma kaarte nii nagu varasemalt? aitäh, proua Krossett, palun järgmisena suur tänu, lugupeetud esimees, võtan sõna selleks, et kolleeg Turmensile öelda, et tema Morelli lugemine mind veidi ärritas, siin võib viidata ka Luksemburgile, ma tavaliselt eh, selliseid asju välja ei too, aga igal juhul peaks tähelepanu pöörama oma sõnadele. nüüd, mis puudutab eh, praegust teemat, eh, siis mina olen alati olnud valmis seisma Eh, nii-öelda varustuskindluse eest ja samas ka mitme, allikate mitmekesistamise eest ja ütleksin asepresidendile komisjonist, te ütlesite, et maagaas on oluline selle üleminekuperioodis eh, eh, rohelisele energiale ja meil on vaja vajalikku varustust selle, tarneid selles osas kolleegid Roheliste fraktsioonist on fossiilkütustest soovinud loobuda, aga samas peame me arvesse võtma, et meil on vaja maagaasi. aga mis puudutab partnerlust Aafrikaga, me räägime süstemaatiliselt Gazpromist ning äh, Venemaa maagaasist, aga mitmekesistamine tähendaks seda, et ka Aafrikas on maagaasi. kuhu me oleme sellega jõudnud, tahaksin selle kohta mingit infot saada, aitäh! suur tänu. härra Kohlitšek, palun järgmisena. Děkuji, pane kolego. Já bych měl několik... Suur tänu. Mul on omalt poolt mõned märkused. ma ei kommenteeri rumalusi, mida kolleeg Turmes pildus Äh, see on tema nägemus ning tal on õigus selleks. aga minu küsimus on järgmine. kas meid ei häiri, et Liibüast on meil ainult üks tarnija, üks monopol ning me isegi ei tea, kes see on? kas komisjonile sobib selline variant? Alžeeria puhul, Liibüa puhul, Venemaa puhul on tegemist monopoliga ja Alžeeria puhul on ilmselge, et äh, tegemist on ainult äh, monopoliga. nüüd äh, teine küsimus, miks komisjon ei tegele potentsiaalse maagaasi küsimusega, mida on võimalik ammutada Küprose lähedalt meilt küsitakse neid asju ja loomulikult on olukord keeruline Türgiga Põhja-Küprose osas, aga siiski. kolmas küsimus. kes Euroopa Parlamendist või komisjonist, eriti roheliste osas, oli selle vastu, mis puudutab energiat, hindade tõstmist äh, Ukraina vaestele. Ukraina on hinda tõstnud kolm korda. kas keegi on reageerinud sellele, ma ei ole midagi kuulnud. ja veel üks väike küsimus. kas komisjon on tegelenud mitmekesistamisega maagaasi osas? näiteks kui Iraani vastased sanktsioonid lõpetati, sest Iraan on oluline tarnija ning äh, meil on äh, Türgit läbiv ähm, gaasijuhe, aga ma ei ole selle kohta midagi kuulnud. ning viimane punkt minu poolt, kas meie roheliste kolleegid äh, tõesti usuvad, et metaan on parim kütus tulevikuks, aitäh! suur tänu, kolleeg! järgmisena härra Pütikohver, palun! Thank you, president! suur tänu, esimees, aitäh, lugupeetud asepresident, teie info eest mina tahaksin äh, reageerida sellele, mida ütles proua Krossett. ma olin äh, üllatunud, äh, kui ta reageeris poliitilisele kriitikale, mida Claude Turmes tegi Prantsuse poliitika suhtes Äh, natsionalistliku soigumisega te sündusite, äh, te ründasite teda sellepärast, et ta on Luksemburgis, tema ei rünnanud Prantsusmaa poliitikat ega teid isiklikult sellepärast, et tegemist on Prantsusmaaga, vaid ta kritiseeris poliitikat sellepärast, et see ei ole õigustatud poliitika, energia, geopoliitilises ega keskkonna põhimõtetest lähtuvalt ja minu arvates ei ole üldsegi õigustatud siin parlamendis, kui kritiseeritakse Prantsusmaa poliitikat, siis reageerida sellele sellise natsionalistliku äh, rünnakuga mina tahaksin, et Prantsusmaa Vabariik tõesti kõnele, jah, te võite lahkuda, kui te ei taha mind kuulata, aga ma ütlen selle siiski välja, mul on õigus ennast väljendada ja ma kritiseerin ka omavalitsust piisavalt äh, tihti seekord äh, Prantsusmaa valitsust. Prantsusmaa valitsus ei mõista, et see puudutab Euroopa äh, julgeolekut, Euroopa ühtekuuluvust ning see puudutab Euroopa enda tuleviku kujundamist ja niikaua, kui sellest Pariisis aru ei saada ja teistes pealinnades ka mitte, siis on asjatu üritada Euroopat kokku tuua. me lõhestame Euroopat selles küsimuses, lõhestame lääne ja ida vahel, miks me seda teeme? miks me alati selgitame, et Euroopa peaks olema solidaarsusest lähtuv, aga kui idapoolsed liikmesriigid seda soovivad, siis ei loe see üldse aitäh, head kolleegid, palun rääkige aeglasemalt. me tahame siin tsiviliseeritult kõneleda. kas keegi soovib veel sõna? sest hetkel on see võimalus veel olemas. võib-olla Rebecca, kõigepealt anname naistele õiguse, palun. või siiski mitte? ettepanek oli anda aega asepresidendile vastamiseks jah, ma annan talle aega, ütleb proua esimees. Kristjanis äh, paar lauset. jah, aitäh. ma paluksin roheliste kolleegidel äh, mitte üle reageerida, jah, meil on emotsioonid osadel meist, aga kogu austuse juures proua Krosstet ei reageerinud üle, ta lihtsalt ütles, et ta ei ole nõus sellega ning siis ta esitas komisjonile väga õigustatud küsimuse. ja minu arvates on oluline see, kui meil on emotsioonid, siis ei üritame neid vallandada üksteise peal. meil on tegemist volinikuga, kes on väga pühendunud teemale ja, ja ja meil on hea võimalus siin küsimusi esitada ja me ei peaks oma isiklikke arvamusi siin liigselt äh, levitama. jah, parem on meil rääkida asjast ja rahulikult võtta. ja igasuguste tulemuste huvides on see parem. lugupeetud asepresident, teil on sõna. suur tänu ja kui te annate mulle piisavalt aega, siis üritan ma vastata eh, lugupeetud parlamendiliikmete küsimustele, sest ma leian, et väga oluline on selgitada teemasid, mis nad eh, on esile toonud ja alustan härra Karinši küsimusega, kuidas see läbi läheb nõukogus ma arvan, et siinkohal, kui tohib, lähtuvalt oma viimastest kõnelustest Bulgaaria eesistujaga, siis see, mida ma neile selgitasin, puudutas seda, et me peame üle saama äh, juriidilistest aruteludest, meil on pidevalt meie õigustalitused komisjoni ja nõukogu poolt, kes äh, vaidlevad mingite teemade üle, mis äh, minu arvates on tihtipeale väga selged Euroopa Liitu peetakse ja on äh, äh, väga hästi kursis oma jurisdiktsiooniga, loomulikult me leiame, et tegemist on Euroopa territooriumiga ja seega on ka selge, et Euroopa õigus seal ka rakendub ja me võime välja töötada erinevaid lähenemisi, aga pöördu-, mina sooviksin, et Bulgaaria eesistujana näitaks äh, üles juhtrolli, tegin ettepaneku, et parem lahendus selle vaidlusest ülesaamiseks õigustalitajate vahel oleks teha nii-öelda äh, esimese äh, läbi vaadatud dokumendi, mida peasekretäriaat nõukogus ette valmistab ja mida saaks liikmesriigid arutada. ma tean, et üsnagi mitmed liikmesriigid sooviksid seda käsitleda samuti me teame, et arutelu võiks pidada vähemalt kahes voorus ja esimeses osas äh, ja selle töö järel võiks nõukogu arutelusid jätkata ja meie eesmärgiks peaks olema jõuda üldise lähenemiseni Bulgaaria eesistumise lõpuks energianõukogus, mis minu arvates on juunis kavas seega oli mul väga hea meel teie selge hääletusele täna hommikul, see näitab, et üks seadusandja liigub edasi väga kiiresti ja ma loodan, et see loob ka piisava motivatsiooni teisele osapoolele, nõukogule, alustamaks samuti arutelu, minnes edasi õigustalituse aspektidest, sest nagu me teame, siis nende arvamus on väga oluline, aga tegemist on nõuandva iseloomuga lähenemisega, meil on vaja poliitilise tasandi arutelu ja meil on vaja konstruktiivset lähenemist, meil on vaja nõukogu seisukohta ja kolmepoolsetel kohtumistel saame me lahendada töö selle muudatusettepaneku osas, mis ei ole niivõrd keeruline, me lihtsalt täpsustame seda, kuidas äh, seda maagaasidirektiivi peaks rakendama, sellepärast et äh, õiguslikud arvamused on olnud lahknevad ja see on takistanud meid äh, paremini edasi liikumas selle väga olulise energiaturvalisuse valdkonnas. Äh, me loodame, et Bulgaaria eesistujana saab selle esimese läbivaadatud dokumendi ettepaneku meile esitada ja poliitilise arutelu käivitada. nüüd, mis puudutab väga konkreetseid küsimusi, mida Hispaania, Itaalia ja mõned äh, teised on, kolleegid on esitanud, siis meil on hea vastus kõigile neile, me oleme üritanud olla nii vastutulevad kui võimalik kahepoolsete kontaktide osas vastavate riikidega, selgitamaks, et meil on hea lahendus igale olemasolevale torujuhtmele. me saame tegutseda eranditest lähtuvalt, arvesse võtta olukorda, nii nagu rõhutasite, kellega rääkida näiteks Liibüa küsimuses ning need konsultatsioonid äh, Äh, nende osas on võimalik ka igal parlamendisaadikul täiendavaid selgitusi saada, sest kõik probleemid on lahendatavad, me ei taha neid probleeme liigselt äh, üle võimendada ega halduskoormust suurendada, aga väga kasulik oleks see, kui meil oleks ühtne lähenemine maagaasile meie ühises, äh, ühisel territooriumil ja meie territoriaalvetes nüüd, mis puudutas neid äh, lahkeid märkusi ja hinnangut selle kohta, kuidas edasi liikuda äh, energiaturvalisuse osas, eile osalesin ma Atlandi äh, NATO koosolekul ja ka seal oli väga positiivselt järeldatud, et olukord on palju parem kui kolm aastat tagasi. meie stressitestid äh, meie mitmekesistamine ning investeeringud taristusse äh, ja, ja mitmepoolsesse gaasivoolu. meil on olnud äh, lähenemine, mis puudutab äh, koostööd nii-öelda taristu, nii-öelda riistvara ja, ja tarkvara vahel, on oluline ja selles osas ma tunnustan ka seda toetust, mis puudutab ühishuviprojekte, sest ilma nendeta jätkuks lihtsalt see killustunud turg Euroopas, eh, kus meil ei oleks vastassuunavoogu ja kus me, me alustasime gaasiprojektiga sellepärast, et eh, turg oli väga killustanud, eh, mis domineerivale tarnijale kasu tõi aga me töötame nüüd ühenduspunktidega, nutikate võrkudega ja ka tulevane finantsperspektiiv võtab arvesse BCI äh, lähenemist, mis aitab meil äh, energiasegu kvaliteeti suurendada. mis puudutab Musta mere perspektiivi, siis äh, väga olulised uurimisprojektid leiavad hetkel aset äh, Rumeenias, aga ka Bulgaarias äh, ning äh, seega on väga oluline, et mitte ainult need kaks riiki, vaid kogu kagupiirkond, mis puudutab ka Lääne-Balkanit, Moldovat ja Ukrainat, jätkaksid seda head koostööd, mis meil on, millega me alustasime kolm aastat tagasi, sest selleks, et täielikult kasu lõigata, uutest allikatest Mustas meres on meil vaja jõuda selleni, et taristu oleks selles osas äh, välja töötatud selles Euroopa piirkonnas. me mitte ainult ei pea täiele viima, sest, sest äh, ühenduspunkt Bulgaaria ja Rumeenia vahel juba eksisteerib, me peame tagama selle, et surve oleks sobilik, et seda oleks tõesti võimalikult tõsu, tõhusalt äh, Äh, võimalik kasutada, Bulgaarial on meie äh, abi vaja selleks, et parendada äh, sisemist torujuhtmesüsteemi oma territooriumil, sest sellisel juhul saaksid nad täita seda rolli, millele osas ma pöö-, kõnelesin Sofias, ehk siis, et tegemist ei oleks mitte ainult transiiti pakkuva riigiga, aga ka teenusepakkujaga, kes suudab ümbritsevatele riikidele teenust osutada ja luua lisandvõimalusi Ungaria, Ungarile, Rumeeniale, Slovakkiale ja teistele piirkonna riikidele tõesti tagada see ühendus, mis meil selles piirkonnas puudu on kui me jätkame selles suunas, siis äh, jõuaksime me tõesti selleni, et iga riik äh, sellest piirkonnast, mida üks tarnija äh, domineeris, saaks vähemalt kolm erinevat tarnijat, mis läbirääkimiste positsiooni oluliselt mõjutaks, aitaks tagada ka energiaturvalisuse mitte ainult seal, aga kogu Euroopa Liidus ja see on oluline ja tahaksin seda rõhutada, kuna mulle tundus, et mitmed sõnavõtud äh, lugupeetud liikmete poolt viitasid sellele, et äh, kahjuks mitmeid aastaid äh, ja ütleks kuni kaks tuhat viisteist aasta statistikani, siis Ida-Euroopa riigid maksavad endiselt rohkem maagaasi eest, vaatamata geograafilisele lähedusele maagaasi allikaga ja see vahe oli neliteist kuni kakskümmend protsenti, selleks on meil vaja rohkem likviidsust, rohkem ühenduspunkte, rohkem eh, selleks, et tagada õiglane olukord kõigile liikmesriikidele, et kõik saaksid kasu ähm, ühisturust ja Euroopa energiapoliitikast. härra Dušinovski, kui tohib, vastan slovaki keeles, sest me tavaliselt räägime oma Tšehhi sõpradega niiviisi Pokiaľ ide o spoluprácu s e, Ukrajinou, koostöö Ukrainaga ning e, samuti ka õppetunnid, mis me oleme saanud viimasest gaasikriisist kaks tuhat üheksa aastal, e, näitasid, et Slovakkia on pääsenud tänu äh, vastassuuna voolahendusele ja me oleme saanud äh, läänepoolsetest allikatest gaasi. see kogemus on kasutust leidnud ka Ukraina puhul, sellepärast et meil on need vastassuuna voo võimalused Poola ja Ungari puhul ja nii palju, kui ma mäletan, siis Ukraina ei ole olnud sunnitud ostma gaasi otse Gazpromilt, vaid Ukraina võiks gaasi osta ka ähm, soodsama hinnaga meilt. ja see näitab, et see vastassuuna voo potentsiaal on oluline meie ühenduspunktide puhul, aga samuti on oluline ka tulevikuperspektiivist see, et äh, nende taristuprojektidega peaksime me arvesse võtma ka järgmisi fakte. Need on strateegilised tulevikuküsimused ning kui maagaas äh, on fossiilkütusena käsitleda, siis saame me nõustuda Roheliste fraktsiooni esindajatega. maagaas on vähem süsinikuintensiivne kui äh, näiteks süsi süsiniku intensiivsus on viiskümmend protsenti madalam selle puhul ja seega ma leian, et äh, suurenev huvi maagaasi suhtes tuleneb sellest. ning mõned riigid mõtlevad isegi sellele, et täielikult äh, lõpetada söe kasutamine, arvesse võttes äh, keskkonnakriteeriume ning süsinikusisaldust sellest lähtuvalt ning samuti ka selles osas, mis puudutab seda, kuidas maagaas toimib täiendusena taastuvenergia allikatele, annab see hea võimaluse äh, üsnagi pikaks ajaks. väga elavalt äh, kirjeldati olukorda Ukrainas ja minu arvates on äh, õige, et mitte viisteist, vaid äh, kolmkümmend minutit oli see viivitus, kui ma selle teema tõstatasin Vene energiaministriga, ütles ta, et põhjus, miks äh, maagaasi lõppude lõpuks ei tarnitud, tulenes sellest, et Gazprom oli äh, lisanud täienduse sellele lepingule, mida Ukraina pool tellis. Ukraina loomulikult vaidlustas selle ja et neil oli kokkulepe ning nende äh, õiguseksperdid äh, arutasid, kuidas seda tarnet saaks äh, läbi viia ja kuidas ettemaksu teha ja kuidas gaas kohale jõuaks. ja ütleksin, et siin on kaks versiooni olukorrast ning nii palju, kui meie teame, siis meie arhiivides on enneolematu see, et ettemakstud maagaasi ei tarnitud ja niivõrd lühikese etteteatamise ajaga see on viinud olukorrale, et ähm, maagaasi rõhus toimus väga oluline muudatus ja mitte ainult ukrainlased äh, ei teinud olulist ähm, tööd äh, stabiliseerimisel torujuhtmes äh, talve lõpus, kus ähm, ladustatud äh, maagaasi hulk on üsnagi madal maal ja peab olema väga loov, kuidas piisavalt äh, gaasi kasutusele võtta ja vajalik surve äh, torujuhtmes tagada. ning ülekandesüsteem ka Euroopa piiril nõudis tähelepanu vastavate isikute poolt selleks, et see väga kõikuv surve torujuhtmes kontrolli all hoida ja nelikümmend kaheksa tundi oli olukord väga tõsine ja olime lähedal olukorrale, kus äh, oleks võinud äh, kriitilised tulemused olla. samas pean ütlema, et see ei ole esimest korda, seda nägime me veelgi keerulisemaga, sest me alustasime väga madalate äh, varudega äh, talve lõpus, äh, kuigi justkui peaks olema juba kevad. tegemist oli erinevate faktorite äh, kombinatsiooniga, miks see lühike etteteatamise aeg oli niivõrd kriitiline ning äh, miks olukorda ei olnud nii kerge korraldada NSOG Euroopa partnerite koostöö ning see, et äh, ukrainlased äh, võtsid kasutusele laialdased meetmed tarbimise vähendamiseks, koolide sulgemine äh, ning temperatuuri vähendamine, tööstuse esindajate tarbimise vähendamine, kõik see aitas olukorda torujuhtmes stabiliseerida mida me teeme gaasitransiidi osas ja mõistan, et aeg on otsas, sest kaks tuhat üheksateist aasta järel ma arvan, et ähm, on ilmselge, et meil on vaja ühte lahendust, see oleks pikaajaline broneering, mis oleks tehtud sellisel viisil, et äh, äriliselt ähm, elujõulises äh, mahus, kui palju see on, vajab arutelu, aga loomulikult selleks, et transiit tagada, selleks, et investoreid äh, tagada, siis vastav elujõuline maht ning pikaajaline broneering transiit äh, marsruudil on oluline. me teeme ettepaneku selle kolmepoolselt lahendada, et tagada et ka Euroopa huvid on arvesse võetud ja me saame siin vahendaja rolli täita. lugupeetud kolleeg Silvagale ütleksin ma, et loomulikult ei taha me olla sõltuvad maagaasist, seega tegime me ettepaneku, et meil oleks rohkem taastuvenergiaallikaid, meie energiasegus, kõrgem energiatõhusus ning arutelude käigus komisjonis äh, on ka Euroopa Parlament reageerinud nõukogu esialgsele ettepanekule, on seda suurendatud ning lähtuvalt äh, täna pärastlõunal olevaid sest äh, aruteludest mitmeaastase finantsraamistiku osas toetame me ka kliimameetmete süvalaiendamist järgmises eelarveperioodis, mis on väga oluline selleks, kuidas eelarvevahendeid on kasutatud Madam Krostet uh.... Äh, proua Krostet ja Aafrika kraas. tahaksin öelda, et me impordime peaaegu üksteist protsenti gaasist Alžeeriast ja Liibüast, see on väga oluline gaasitarnete mitmekesistamise võimalus ja me teame, et Ähm, Mosambiik ja mõned teised riigid soovivad Euroopa Liitu äh, veeldatud maagaasi eksportida ja jällegi meil on vaja Hispaania, Portugali ja Prantsusmaa vahel ühendusi luua, et siis äh, suurendada veeldatud maagaasi kasutamise võimalusi ja importida Aafrika riikidest seda äh, gaasi. <clears throat> nüüd härra Kohlitšekile vastaksin niimoodi Te küsisite Küprose kohta. ma arvan, et ähm, me tegelikult ähm, oleme nagu istmediga äh, seotud ja kui selle äh, piirkonna äh, gaasivarudest rääkida Lõuna-Küprosest, äh, kus ka kasutatakse äh, just Iisraeli poolt äh, ja Egiptuse poolt neid gaasimaadleid, siis seda, tegelikult seda gaasi ka töödeldakse ja veeldatud kujul võiks seda importida Euroopa Liitu. nüüd Küprose ja Küproste Keeta ühendav torujuhe, see on äh, tõesti üks võimalik projekt, kõigepealt tuleb tasuvusuuringud läbi viia ja ähm, ma arvan, et see on täiesti teostatav. nüüd äh, esimene etapp minu meelest peaks äh, olema siiski rajatud veeldatud maagaasi transpordile Euroopa Liitu ja nüüd Iraani küsimus vaatamata sellele, et äh, Iraan on ähm, äh, kütuseallikate rikas riik, nad, me teame, et äh, ähm, Iraan kasutab lõunapoolseid gaasiallikaid selleks, et lihtsalt naftat üles pumbata ja, ja naftat eksportida ja põhja, põhjapiiridest on need allikad päris kaugel, seega ma kujutan ette, et lähiaastatel hakkab Iraan välja arendama oma gaasimaardlaid ja, ja, ja ei ekspordi enam mitte ainult naftat, vaid ka gaasi. And, uh, and I think that the ja veel üks küsimus äh, härra Pütikoferilt, äh, mis puudutas äh, ida ja lääne erinevusi äh, ma loodan, et me saame näidata, et Euroopa Liit on ühtne mitte ainult Nord Stream kahe küsimuses, vaid ka erinevate torujuhtmete projektide küsimuses, sest sageli on tekkinud selline ähm, selline ahvatlus liikmesriikidel, et nemad nagu saaksid paremini läbi rääkida kui terve Euroopa Liit ja nii tekibki turu killustatus äh, ja siis arvatakse, et Ida ja Lääne lõhest ei saadagi üle. seega poliitika on väga tähtis äh, ja äh, neljapoolsed kohtumised, kus räägitakse Ukrainast, transiidist, äh, kui see ka poliitilises agendas tõstetakse prioriteetsele kohale ja nii edasi. suur aitäh, härra esimees, et te andsite meile nii palju aega. härra Puusek tänab külalisi, ütleb, et suurepärane diskussioon toimus ja väga kasulik kõigile ma tahaksin ka veel ühte asja lisada, alati on parem, ma olen täiesti kindel, kindlasti parem, eh, kui me mitte kedagi siin kojas ei ründa. sest just iga riigi valitsuse eh, enda pärast, ma ütlen seda ausalt, tegelikult Euroopa kodanikud ju valisid meid ja see tähendab seda, et me kõik vastutame Euroopa valitsuste otsuse tegemise eest, seega ärgem siin kojas isiklikult kedagi rünnakem, kui mõni valitsus on teistsuguse otsuse teinud. ärge, pidage seda meeles, kõik te vastutate Euroopa Liidu ees ja, ja te kõik vastutate samuti ka kõigi nende otsuste eest teoreetiliselt, mida Euroopa Liit, Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused teevad, seega ärgem rünnakem siin kedagi. või kui te soovite, rünnake valitsusi, siis me arutame, kas vali-, millised on valitsuspoliitikad, meie oleme parlamendisaadikud ja seetõttu on täiesti loomulik, et mõnikord astume vastu kas komisjonile või Euroopa Liidu valitsustele isegi Euroopa Komisjoni puhul on äh, vahel väga-väga vajalik astuda teie vastu ja suur aitäh, et te tulite. Äh, tänane äh, arutelu oli väga poliitiline, suur tänu teile. for the coordinators.